Allora. kallid kolleegid, alustagem oma tänahommikuse komisjoni koosolekuga. ma paluksin teil teile meelde tuletada, et äh, ka internetis kantakse tänane kohtumine üle. Äh, aga meiega on täna liitunud äh, parlamendi asepresident proua Diana Wallis, kes heidab valgust parlamendi ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioon, institutsioonide vahelisele kokkuleppele. proua Wallis nimelt oli selle kokkuleppe läbirääkimise eest vastutava töörühma esinaine novembrikuus tegelikult juba fraktsiooni esimeste konverentsil see vastu võeti, kuid vastavalt artiklile sada kuuskümmend kaks kodukorrast peame ka meie selle teemaga tegelema. ja suveks vist saame selle kokkuleppe ülevaatamisega ühele poole. nagu te ilmselt teate, tuleb meil langetada kaks otsust. kõigepealt selles osas, mis puudutab selle kokkuleppe vastuvõtmist, artikkel üheksa lisa kümme selle niimoodi sätestab, mina Äh, ei pea teile aga selgitama selle kokkuleppe äh, sisu ja seega saabki sõna nüüd proua Wallis, kes seda teeb kindlasti meeleldi. suur tänu, äh, proua esimees, kõigepealt selle eest, et kutsusite mind täna oma komisjoni ette ja ka suur tänu ka teie abi ja toetuse eest antud küsimuses ilmselt on kolleegideni jõudnud selle institutsioonide vahelise kokkuleppe projekt, see on sõlmitud siis meie Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel selleks, et äh, luua niinimetatud ühtne läbipaistvusregister. ja see dokument peaks siis teil olema käes ja ka võib-olla ma siiski paari sõnaga räägiksin sellest, kuidas me siia jõudsime meie siis oleme jõudnud sellesse faasi selle looga, et ähm, teie komisjon peab hakkama tõlgendama seda, mida see kokkulepe tähendab parlamendi protokolli jaoks. kuivõrd eelmise mandaadi ajal koostas ähm, teie komisjon ka raporti sellel teemal, kõigepealt Aleksander Stubb ja siis Ingo Friedrich, võtsid nad siis seisukoha äh, lobistide Äh, kohtlemise kohta Euroopa Parlamendis ja kuidas tuleks nendesse suhtuda siis laiemalt institutsioonidest. ja selles raportis peitus siis mõte, et tõesti tuleks luua töörühm institutsioonide vahel, äh, peaasjalikult parlamendi ja komisjoni vahel, selleks et kokku panna ühtne lobistide register ning selle tööga me siis juba eelmise ametiaja ajal pihta hakkasime, seda tollal juba minu juhtumise all, juhtimise all ja nüüd siis viisime selle protsessi lõpule sellel ametiajal ma olen härra Kassiiniga, teie esimehega ning härra Laineniga, kes oli endine selle komisjoni esimees ning Isabel Duraniga äh, koos seda tööd teinud, seega parlamendi poolt on esindatud olnud kõik palu-, poliitilised fraktsioonid komisjoni poolt oli meie läbirääkijaks kõigepealt äh, Siim Kallas ja nüüd siis äh, uus volinik Šeftšovitš. mis puudutab selle kokkuleppe sisu nüüd, aga siis kõigepealt me peaksime olema natukene ettevaatlikud sõnastuse osas, et millest me siiski räägime. mitte me ei peaks rääkima enam siis huvitatud osapooltest, vaid nüüd räägime juba ühtsest läbipaistvusregistrist ja selgitan täpsemalt, et miks me siis just nimelt sellise sõnastuse valisime. me oleme kogu selle protsessi vältel pidanud silmas eelmise mandaadi ajal vastu võetud raportit, seal oli väga selgelt kirjas, et parlamendi seisukoht on et meil peaks olema kohustuslik register kõigi nende jaoks, kes üritavad mõjutada siis Euroopa poliitikat, see peaks olema kohustuslik ja nagu te ilmselt teate, praegu on komisjonil käibel, komisjonis käibel vabatahtlik register ja seega siin on teatav lõhe selle vahel, mis komisjonis on täna käibel ja mida meie parlamendina sooviksime näha kuid me oleme siis parlamendina öelnud selgelt, et äh, meie lõppeesmärk siiski on äh, kohustuslik register, kuid tuleb tunnistada, et äh, täna ei saa saavutada enamat kui väga kindel vabatahtlik register, kus me siis komisjoniga teeme väga tihedat koostööd ja üritame siis selle registrisse, sellesse registrisse saamise teha nii raskeks kui võimalik. sellepärast, et parlamenti pääsemiseks peab nendel huvitatud osapooltel olema ka sissepääsukaart kuid me ei ole sugugi unustanud meie peamist eesmärki sedasi, et see register peaks muutuma kohustuslikuks väga paljud huvitatud osapooled isegi on seda öelnud, et nad tahaksid, et oleksid sellised kohustuslikud nimekirjad, siis oleks kõik võrdsetel alustel, kuid äh, juriidilise nõuande põhjal äh, sai selgeks väga kiiresti, et selleks, et kohalik äh, nimekiri paika saada, tuleb nõukogus saavutada ükshäälsus äh, aluslepingu artiklite osas. täna seda ühehäälsust ei ole, ükshäälsust ei ole, võib-olla tulevikus, kuid selle juurde tulen ka tagasi, nii et praegu peame siis jätkama vabatahtlikkuse alusel. ja samuti oleme alati pidanud seda fookust, et loomulikult parlamendi ja teiste institutsioonide vahel, eriti komisjoni vahel on väga suur erinevus nimelt selles, et iga parlamendisaadik peaks oma mandaati saama täita vabalt ja ilma läbipaistvusregistri poolsete piiranguteta äh, rahvasaadikutel on võimal-, peab olema võimalus kohtuda, kellega nad tahavad, kõikide oma valijatega, kõikide oma piirkonna kodanikega ja see, ja mitte ükski register ei peaks nende tegevust selles osas piirama kuid ära ei tohiks unustada järgmist ja seda üritasime selgitada ka komisjonile, et miks me üldse selle asja oleme ette võtnud. ja teeme me, me seda ju sellepärast, et äh, me tahaksime, et kodanikud usaldaksid rohkem Euroopa otsustuslangetusprotsessi me tahame läbipaistvusregistriga näidata väga selgelt, et kes on võtnud ühendust seadusandluse osas äh, Euroopa seadusandjaga, kes räägib kellega, mida, äh, kes on üritanud poliitikat mõjutada seega, et see protsess oleks nii läbipaistev kui võimalik ja, ja tagaks nii suure usalduse kui võimalik ja loomulikult ka lobistide vahel äh, tagada siis võrdsus üks küsimustest, mis kõigepealt meile suuri raskusi tekitas ja mille pärast me oleme jõudnudki selle niinimetatud läbipaistvusregistrini, on see, et on väga palju neid inimesi, kes äh, täiesti õigustatult mõjutavad otsustuslangetusprotsent, protsessi, näiteks nagu vabaühendused ja teised, kes aga äh, ei taha, et neid tembeldataks lobistideks ning äh, me kulutasime väga palju aega selleks, et see register kataks nii palju erinevaid huvitatuid osapooli kui võimalik. ja, ja loomulikult peavad need, kes selles registris on, ka tundma ennast hästi selles registris ja, ja seega see mudel, mille me valisime, ilmselt on kõige parem. Need nii-öelda ärilised huvipoolid, kellele on tõesti ärilised huvid mängus on äh, meie peamiseks fookuseks, me oleme selle asja rääkinud pikalt ja laialt läbi juristidega, äh, ka selles osas, et kas äh, juristi puhul, kes meiega koostööd teeb, nõu annab, on nii-öelda äriliselt asjast huvitatud jurist või tõesti neutraalne ja siis tahtsime kaasata kõik vabaühendused, mõttekojad ja nii edasi, kõik, kes Brüsselis tegutsevad et, et nemad siis kantaks ka osasse sellesse registrisse ja see on küll suur edusamm olnud, komisjon seda kommenteerib kindlasti omalt poolt, et et äh, väga palju äh, üksuseid on nüüd kaasatud sellesse registrisse, toodud päevavalgale ja füüsiliselt äh, on ka see register siis selline, et et ähm, kõigepealt tulevad siis äh, need äh, huvipooled, kellel on ärilised huvid mängus ja siis äh, on tõmmatud joon ja sealt joone alla jäävad siis kõik teised. ja, ja sellepärast olemegi siis hakanud rääkima läbipaistvusregistritest, mitte lobistide nimekirjast, sest et mitte kõik ei ole sugugi lobistid. ja nüüd veel paari sõnaga sellest registrist endast ilmselge meie jaoks oli see, et need, kes registrisse pannakse, nende osas peaks koguma nii palju infot kui võimalik, näiteks nagu eh, finantsandmed. aastate jooksul on komisjonil teatav kogemus selliste registrite koostamisega juba olemas ja kuid uue registri puhul me siis tahaksime, et see info oleks seal selgem ja ka kontrollitud registriülene äh, on ühtne käitumiskoodeks, mis näeb, näitab siis täpselt ette, milline on menetlus, näiteks kui esitatakse väljaspoolt kaebus, siis meie kaks institutsiooni järgivad väga konkreetset menetlust ja juurdlevad siis asja üle. loomulikult Äh, on kõigil alati pärast ka siis näiteks selle kaebusmenetluse läbimist võimalus pöörduda veel ombudsmani poole ja nii edasi. nii et loodetavasti see menetluskord äh, sobib kõigile. parlamendi jaoks sellise ühise läbipaistvusregistri koostamine on äh, esitanud meile sise üldiselt väga suure väljakutse, nimelt arvestades sissepääsukaartide süsteemi, mida me praegu kasutame. me oleme jätnud endale suhteliselt suure liikumisruumi äh, tähtaegade suhtes, et millal see uus süsteem siis peaks käivituma. kuid äh, täiesti selge on see, et kodukorda tuleb siin äh, komisjonis kindlasti ei muuta, selleks et see asi hakkaks kõik käima. komisjonis ilmselt samasugune töö vaja ära teha nende institutsiooni siseselt. nii palju siis taustast, sellest, kuidas me siia jõudsime, mis tööd tegi meie töörühm koos komisjoniga, mina arvan, et tulemus on hea. loodetavasti olete te minuga nõus ja et meil õnnestub siis see institutsioonide vaheline kokkulepe ka heaks kiita ja Äh, läbi viia siis ka meie kodukorda vajalikud muudatused. meie ambitsiooniks on, et äh, selle aasta juunikuus see register avataks, loomulikult see sõltub teiepoolsest heakskiidust, tore oleks, kui me selleks tähtajaks valmis saaksime. ja loomulikult äh, igasugune ühine läbipaistvusregister peaks hõlmama ka nõukogu me oleme võtnud üsna mitu algatavat sammu praeguse mandaadi ajal, et kaasata nõukogu. Belgia eesistujana suhtus sellesse väga positiivselt, kui ma õigesti aru saan, siis eelmisel nädalal toimus järjekordne kohtumine ja asjad liiguvad meile veelgi soodsamas suunas. ja et võib-olla tõesti, et äh, juunikuuks siis äh, võime juba hakata rääkima läbipaistvusregistrist, mis koondab kõik kolm institutsiooni ja seda siis tasuks küll juba tähistada. nii et nii palju siis ülevaatest ja olen valmis vastama kõikidele nendele küsimustele, millele ma suudan vastata, aga teie olete muidugi detailide osas eksperdid, aitäh. suur tänu, proua Wallis et te pisut valgustaksite meile seda küsimust. kolleegid, palun, härra Tahv kõigepealt um,. Uh, president um,, can I uh, first thank my uh, härra president, kõigepealt sooviksin tänada meie kolleegi selle äärmiselt professionaalse lähenemise eest ja selge sissejuhatava sõnavõtu eest ja edusammude selge kirjelduse eest. edusamme tõesti on ja dokument annab sellest ka tunnistust. kuid äh, on siiski ka asjaolusid, mis jätkuvalt panevad mind imestama, jah. loomulikult me soovisime, et meil oleks kohustuslik register, ja et meil oleks volitused see kirjutada ette sellesse kohustuslikku registrisse registreerimist. ja seda lähtuvalt Euroopa Liidu toimimise artikli, äh, lepingu artiklist kolmsada üheksakümmend viis, kui ma ei eksi, ja mind huvitaks tegelikult äh, õigus teenistuse, õigustalituse arvamuse. miks on meil vaja nõukogu ühehäälset otsust selliste sammude puhul? õigustalitus on esitanud varem meile arvamusi, mis äh, ei ole päris õiged meie komisjoni arvates ja tegemist võib olla jällegi sama, samasuguse juhtumiga. proua Volis rääkis meile, et meie läbirääkimised nõukoguga on siiski edasi liikunud ja mul on jäänud mulje nendest, kes äh, registrit kasutavad, et äh, ollakse üldiselt rahul rakendatud distsipliiniga, aga tahaks, tahetakse minna veel kaugemalegi vaatame seda dokumenti ja selle dokumendi lõiget üksteist. kus äh, on äh, välja toodud, et äh, register ei hõlma kirikuid, kuid samas Äh, organisatsioonid äh, seotud kirikuga, kirikute esindused äh, või juriidilised isikud, kes on seotud kirikutega, peaksid registreerima, võib-olla proua Wallis selgitab seda meile. kuid üldiselt loo-, paistab, et me oleme tõesti päris palju saavutanud ja me peame äh, kaaluma ka muudatusi omaenda menetluskorras. suur tänu, härra Tahv. ma leian, et äh, meie lähme, me oleme tõesti astunud suure sammukese edasi läbipaistvuse, läbipaistvuse küsimus on küsimus, mis on kõigil südamel, kõik külastajate grupid äh, küsivad läbipaistvuse kohta, äh, kõik soovivad, et äh, meie teemasid kasut-, käsitletakse avalikkuse ees, et meil oleks juurdepääs kõigele, meil on ka nüüd televisioon parlamendi kohta ja nii edasi ja nii edasi ja kui me selle ühise läbipaistvusregistri paika saame ja teeme seda ühiselt, siis oleks see tõesti suur samm edasi, kolmas institutsioon peaks olema ka kindlasti kaasatud, aga igal juhul on saavutused positiivsed ja teretulnud on ka see, et kolmas institutsioon on nüüd nii-öelda mängimas mõttega selle registriga liitumisest. sellise registri puhul on oluline, et meil oleksid ka äh, paigal karistusmeetmed või distsiplineerimad meetmed. võib-olla te selgitaksite, millised on tagajärjed, kui registrit ei kasutata nii, nagu kord ja kohus ja äh, ma arvan, et me peame siin üle vaatama tõsiselt ka vabatahtlikkuse küsimuse. meil peaks olema võimalikult palju kohustuslikke elemente, kui sõlmitakse kokkulepped vabatahtliku, vabatahtliku registriga liitumise kohta, siis äh, tavaliselt juhtub nii, et äh, need vabatahtlikud kohustused otsekui ununevad ja neid ei järgita ma arvan, et äh, sellise registri puhul pea-, oleks oluline, et äh, see oleks kohustuslik kõigile. Brüsselis on mitmeid äh, ameteid, mitmeid ametkondi ja asutusi, kellel on juurdepääs parlamendile kakskümmend, kakskümmend viis tuhat võib-olla. ja see on väga oluline Euroopa avalikus silmis oleks see väga positiivne, kui meil oleks kohustuslik äh, registreerimissüsteem, milles oleks ka oma karistusmeetmed äh, ja mis äh, oleks ühine kõigi kolme institutsiooni puhul. ja minu meelest üks äh, suuri edumärke olekski see, kui kõik kolm institutsiooni istuksid ühe läbirääkimiste laua taga ja lepiksid selle registri osas kokku. ma ei näe, et keegi teine äh, rahvasaadikuist sõna sooviks, aa, teie kolleeg siiski, palun. suur tänu, teen lühidalt, kui lubate, äh, härra esimees, proua asepresident ma tahtsin rõhutada, et läbipaistvuse päevakord on väga oluline, edusammud selles valdkonnas on kindlasti tähtsad rikkumiste, ebasobiva käitumise paljastamine, kui tegemist on sammudega, mis õõnestavad rahva usaldust meie vastu, on väga oluline tahaksin äh, rõhutada, et meil on siin oma kogemused, läbipaistvus on äh, tõhusam kui ükskõik milline keel, keeld. kui meil on mingisugune keeldude süsteem ja samas puudub ülevaade Äh, rikkumistest, siis ei ole sellel mingisugust mõtet, me tahaksime, et oleks rohkem lubade süsteem, aga läbipaistev süsteem, mis aitaks ära hoida poliitiliste esindajate ameti õiguste väärkasutamise ja proua asepresident, ma tahaksin rõhutada, et oluline on kõikehõlmav lähenemine ehk siis kõigi Euroopa Liidu institutsioonide kaasamine, mitte ainult parlamendi ja komisjoniga piirdumine. suur tänu, kui keegi rohkem sõna ei soovi. aa, siiski, härra Tahv, te soovite veel sõna? vabandan, kuid unustasin oma mõttelõnga lõpuni viia seoses meie kodukorraga, meie menetluskorraga me püüame parlamenti kohandada selle uue süsteemiga, uue lobistide läbipaistvusregistri süsteemiga. ja me peaksime sellega seoses mõtlema ka omaenda enesedistsipliini üle seoses meie liikmete rahaliste huvide deklaratsioonidega. meil on oma eeskirjad finantsdeklaratsioonide osas kuid äh, neid ei järgita nii täht-tähelt, kui seda peaks tegema. ja ma arvan, et kui me püüame rakendada karmimaid reegleid äh, väljaspool parlamente, peaksime me kasutama võimalust ja samal ajal ka vaatama üle omaenda kodukorra ja vaatama, mida me saame teha, et äh, rahvasaadikute enda käitumist parandada ja nende enda käitumisjuhendit peaksime võib-olla kohandama. see on kindlasti tõsine küsimus äh, ja sobib suurepäraselt läbipaistvuse päevakorda, kui parlament äh, on asunud seda päevakorda käsitlema. E crede può prendere la parola il rappresentante della Suur tänu. ja nüüd äh, proua Kristjanson, härra Kristjanson. suur tänu. Äh, komisjoni poolt sooviksin ka tervitada äh, asepresident Sef-, Sef-, ei oska ta nime. me oleme väga rahul tulemustega ja leiame, et tegemist on läbipaistvuse teel suure sammukesega edasi kodanikud ja üldsus äh, jälgivad meie tööd, kui komisjon otsustas äh, läbipaistvuse registri kolm, neli, äh, kaks, kolm aastat tagasi luua, siis seda päev seoses just nimelt läbipaistvusega seotud probleemidega me saime aru, et protsessiga ei ole tegelikult midagi valesti, aga inimeste mulje, avalikkuse mulje sellest protsessist oli problemaatiline. ja ainukene võimalus olukorda parandada oli läbipaistvuse ja seetõttu algastasime ka selle registri loomise mõtte, me oleme tulemustega väga rahul, kui ma neli-viis aastat tagasi selle mõttega hakkasin mängima, siis ja räägiti, et Brüsselis on viisteist tuhat lobisti, keegi ei teadnud, kust see number pärit on, aga, aga seda levitati ja kõik rääkisid viieteistkümnest tuhandest lobistist ajakirjanduses, Soomes, Sitsiilias, igal pool, kõik rääkisid sellest kui absoluutsest tõest aga nüüd ma võin teile öelda, et meil on äh, kolm tuhat viissada äh, kannet selles registris äh, ja tulevikus ühises registris on ka ülevaade sellest, kui paljud inimesed töötavad erinevates organisatsioonides, lobiorganisatsioonides ja me oleme komisjonis veendunud, et praegusel hetkel ei ole me veel kümme, kümne tuhande inimese arvu saavutanud selle registriga. komisjon on väga rahul saavutustega, aga lõhutaksin ka, et tegemist on nii-öelda orgaanilise protsessiga, mis võtab oma aja, me ei saa seda liigselt tagant kiirustada me oleme päris kaugele jõudnud ka kahe aasta jooksul, aga see pole veel kõik, me jätkame oma tööd oma partneritega komisjonis, parlamendis ja nagu üks teie kolleegidest hetk tagasi ütles, selles registris on elemente, mis äh, mu-, muudavad selle registri äh, üha kohustuslikumaks, äh, ilma seda ametlikult üldiselt kohustuslikuks muutmata. ja igal juhul saame me mängida erinevate elementidega selles osas, kuidas me teeme koostööd registrisse registreeritud organisatsioonidega ja seetõttu saame me muuta registri rohkem kohustuslikumaks, me oleme väga rahul meie läbirääkimiste tulemustega ja me teeme koostööd parlamendi ekspertidega, lootes, et järgmine ettepanek on valmis suveks, et kui te olete valmis ja meie komisjon on ka heaks kiitnud, saame ametlikult selle registri ka nii-öelda algatada ja meil oleks väga hea meel, kui oleks kõik institutsioonid kaasatud, nii et äh, meie mulje meist oleks välis, välismaailmale parem. suur tänu ja ma annaksin nüüd sõna proua Voolisele, et te saaksite kommenteerida küsimusi ja vastuseid ma kuulasin äh, tähelepanelikult seda, mida äh, öeldi ja võtan äh, kõike ka arvesse. aga nüüd proua Poolis. suur tänu. suur tänu kõigile teile kommentaaride eest on äärmiselt huvitav, et väga paljud kolleegid on tõstatanud läbipaistvuse küsimuse üldisemalt ja ma leian, et meie jaoks on äärmiselt oluline, meie kui institutsiooni jaoks pärast Lissaboni leppe vastuvõtmist, et me pöörame rohkem tähelepanu õigusloomelise läbipaistvuse küsimusele. me peame olema oma tegevuses avatumad kui me tahame oma Lissaboni leppega antud volitusi, olema volituste kõrgusel. mina olen asepresident, kes vastutab läbipaistvuse eest, see on minu ülesanne meie juhatuses nii et äh, minu jaoks oleks väga teretulnud, kui me selles valdkonnas teeksime üldiselt rohkem algatusi leian, et just praegu on äh, olemas poliitiline tahe ja kihk läbipaistvuse suunas liikuda. ja kui me muretseme selle pärast, et praegusel hetkel see läbipaistvuse register pole kohustuslik, siis tegelikult äh, me võime midagi ära teha kõik rahvasaadikutena, näiteks võtame minu äh, büroo, kui keegi tuleb mõne huviorganisatsiooni esindajana ja pöördub meie poole, siis me küsime kohe kõigepealt, kas te olete registrisse registreerunud ja kui tegemist on kellegiga, kes ei, ei ole veel registris, teeme me ettepaneku selle registriga leitumiseks, sellepärast et võib-olla järgmisel kohtumisel ma enam ei ole valmis mitte registreerimata huviorganisatsiooni esindajat vastu võtma, nii et ma arvan, et me kõik võime ära teha midagi selleks, et registrit e-, edendada ka siis, kui see ei ole veel kohustuslik. siis on veel mitmesuguseid mõtteid, mida parlament ei ole ellu viinud, aga peaksime, mida peaksime tegema, nagu näiteks meie õigusloomeline nii-öelda jalajälg. me peame raporti puhul välja tooma, kellega me oleme ühendust võtnud, kes on meid mõjutanud ja nii edasi ja nii edasi. on mitmesuguseid asjaolusid, mida parlament tegelikult saab teha ja Andrew'l on õigus, finantsdeklaratsioonide küsimus äh, kindlasti väärib kaalumist ja kõiki neid erinevaid äh, küsimusi peaksime me käsitlema märksa tõsisemalt kui varem. ja mul on väga hea meel, et me oleme algatanud arutelu äh, selle teie komisjoniga, kuidas mina saaksin läbipaistvuse eest vastutava asepresidendina selliste, selliseid teemasid kõige paremini edendada. aga mis puudutab registrit, siis nagu juba öeldud, ei saa piisavalt rõhutada seda, et parlament soovib lõpptulemusena kohustuslikku registrit. ja mul on väga hea meel teile edasi anda meie õigustalituse arvamust. Äh, loomulikult juristide arvamused äh, võivad olla erinevad, äh, ja kui äh, keegi leiab mingisuguse mooduse liikuda kohustusliku registri suunas kiiremini kui meie õigustalituse äh, poolt pakutud variant, siis äh, on see väga teretulnud, aga nõukogu poolt tulnud signaalid, märgid on lubavamad kui varem, nii et võib-olla selles osas, kõigi institutsioonide registri osas on ka edu oodata, igal juhul ei tahaks me praegu saavutatud edu käest lasta ja sama hooga edasi liikuda, äh, nii et äh, loodetavasti õige pea on vähemalt äh, komisjonile, parlamendile olemas täieõiguslik register, nii nagu me seda näha soovime või loodame, et see on täiesti valmis suve alguseks ja eh, ärgem siis unustagem oma lõppeesmärki kõiki kolme institutsiooni kaaslamise osas, aga loomulikult eh, me peame vaatama, millised on erinevad õiguslikud eh, võimalused ja millised on juristide nõuanded selles osas. kuidas me nende nõndanimetatud rikkujate lobiistidega tegeleme? ja kui meil on selleks samm-sammuline protseduur, kui keegi äh, ei ole registrist kinni pidanud äh, ja on siiski registris, siis äh, loomulikult on äh, erinevaid võimalusi, kuidas neile juurdepääs keelata, kas päevaks, aastaks, kuuks, sõltuvalt sellest, kui suure rikkumisega on tegemist aga võib-olla oluline, olulisem on see, et kui institutsioonid on läbi viinud uurimuse ja jõudnud järeldusele, et keegi on käitunud ebasobivalt, siis äh, on ju alati ka avaliku häbistamise võimalus. ja ma arvan, et selle mõju on päris tugev. ma arvan, et äh, see oleks meie kõigi jaoks sobiv lahendus ja seda tegelikult juba ka rakendatakse, kui aga kui äh, huviorganisatsioonid näevad seda registrit äh, ja kui, äh, ja tunnistavad, et see register toimib, siis nad kindlasti rõhutavad enda esitledes, et nemad on registrisse registreerinud äh, ja see saab olema selline usaldusmärk lobiorganisatsioonide hulgas ja lobiorganisatsioonid on huvitatud rõhutamast, et et nad kuuluvad äh, registrisse, sest et selle, see on otsekui kvaliteedimärk nende käitumisele. ma loodan, et olen kõiki kommenteerinud. härra Tahv, äh, palun kommenteerige ka seda delikaatset kirikute ja kirikuorganisatsioonide küsimust. ma ei pärinud sellepärast, et suhtun kirikuorganisatsioonidesse kriitiliselt nagu klassikaline liberaal, vaid otse vastupidi. me tegelikult praegu ju töötame ka Euroopa kodanikualgatuse ettepaneku kallal ja seal võib kiriku mõju ja teiste usukogude mõju osutuda vägagi oluliseks jah, teie küsimus, härra Tahv, oli äh, vägagi asjakohane, me kaalusime seda põhjalikult äh, oma, kui me dokumenti koostasime. me sooviksime teha nii, nagu juristide puhul, et äh, kirikute esindajad, kes on tõesti huvi esindajad ja tegutsevad aktiivselt siin Brüsseli lobi areenil oleks siiski registreeritud ja ma arvan, et selle sõnastusega oleme selle ka saavutanud, kuid äh, me peame siin eristama selliseid kiriku esindaja, esindusi, kes tegutsevad Brüsselis ja meie kohapealseid kirikuid, kes tegu-, tegutsevad äh, ja tegelevad omaenda kohapealsete asjadega. Äh, nii et siin minu meelest tuleks teha vahet nii ka nagu juristide puhul kes juristid on äh, aktiivsed osalised poliitilises töös äh, või, või mitte. kui nad äh, osalevad aktiivselt poliitikas, siis peaksid nad ka registrisse kuuluma, nii et ka mina ei sooviks olla siin kirikuvaenulik. Bene, grazie, il dibattito mi sembra concluso sulla questione delle chiese su.... aitäh, ma arvan, et me saime ammendava vastuse kirikute küsimuses töörühm on pööranud ka sellele suurt tähelepanu artiklis seitseteist Euroopa Liidu eh, toimimise lepingus on hõlmatud eh, see vajadus avatud ja läbipaistva dialoogi järgi kõigiga, sealhulgas ka kirikuorganisatsioonidega. nii et lõppkokkuvõttes on eesmärgiks eh, tagada läbipaistvus äh, ja selle läbipaistvuse alla kuuluvad ka kirikud. inimestel on loomulikult äh, õigus äh, oma arvamusele, aga meie eesmärk on tagada läbipaistvus, avatus. ja nüüd enne suve on määratud raportöörid läbipaistvuse kokkuleppe kohta ja teises küsimuses, mis puudutab artiklit üheksa, lisa kümme. nii et meil toimuvad arutelud komisjonis kaheteistkümnendal märtsil ja üheksateistkümnendal aprillil. ning eh, seejärel läheb küsimus eh, maikuu täiskogu ette ja nüüd tahaksin veel kord tänada proua Wallist selle eest, et ta on tulnud täna siia meie ette esinema ja teiseks ka tahaksin teda tänada selle suure töö eest, mida ta on ära teinud töörühma juhtimisel, mis on tõesti aidanud meil edasi liikuda selles suunas, et tagada läbipaistvus, mis on ju Euroopa Parlamendi jaoks väga oluline küsimus. aitäh teile!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 oluline. ehk eh, järgmine päevakorrapunkt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli sada kolmkümmend kuus muutmine seoses stabiilsusmehhanismiga liikmesriikide jaoks, mille rahaühik on euro. raportöörid ei ole kohale jõudnud, nad lubasid eh, tulla kella poole üheteistkümneks, seega meil on eh, pisut üle viie minuti aega aga kui keegi soovib sõna, siis palun, kui mitte, siis teeme väikese viieminutilise pausi. või me võime ka äh, rääkida, millal toimuvad järgmised koosolekud. järgmisel esmaspäeval, seitsmendal veebruaril toimub koosolek kella neljast kella poole seitsmeni siin Brüsselis. tegemist on erakorralise koosolekuga äh, samuti toimub koosolek seitsmeteistkümnendal veebruaril Strasbourgis kella kümnest kella kaheteistkümneni hommikul ja siis äh, korralised koosolekud äh, neljateistkümnendal märtsil pärastlõunal kella kolmest kella poole seitsmeni ning äh, järgmisel teisipäeval, viieteistkümnendal märtsil kella üheksast kella poole üheni hommikul ka siin Brüsselis. nii palju siis järgmistest koosolekutest, aga nüüd meil on viis minutit aega, kui keegi midagi ei taha lisada, siis teeme väikese viieminutilise pausi, aga palun olge õigel ajal kohal, sest tegemist on väga tähtsa teemaga. aitäh! Allora bisogna Allora, si riapre la riunione della nostra commissione. jätkame tööd ning äh, arutame päevakorrapunkti kümme. tegemist on äh, väga olulise küsimusega, nii nagu ma juba ütlesin, tegemist on siis Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli sada kolmkümmend kuus muutmisega seoses stabiilsusmehhanismiga liikmesriikide jaoks mille rahaühik on euro. me oleme e, juba määranud raportööriks härra e, Brocki kahekümne kuuendal jaanuaril. ja nüüd meil on vaja koostada arvamus lihtsustatud menetluse raames vastavalt e, artiklile nelikümmend kaheksa härra Van Rompuy on teinud ettepaneku ja nüüd me peame omapoolse arvamuse esitama, meil tuleb ajakava paika panna, aega meil väga palju ei ole, aga me peame nii-öelda raportööridele andma piisavalt eh, nii-öelda sisulist ainest raporti koostamiseks. ma ei tea, kes soovib kõigepealt sõna, härra Kolteeri või härra Brock, kumb soovib kõigepealt sõna? härra Kolteeri, palun. Äh, härra Kolteeri, palun, mõlemad äh, näitasid teise suunas, aga palun, sõna on teil. aitäh, esimees. Need arutelud toimuvad äh, tegelikult väga õigel ajal. tegemist on väga keerulise teemaga niisiis lihtsustatud menetlus Lissaboni lepingu raames selleks, et äh, toime tulla esile kerkinud probleemidega, mis on Euroopale põhimõttelise tähtsusega, nimelt kuidas luua alaline stabiilsusmehhanism. minu arvates ma olen täielikult teadlik sellest, kuivõrd delikaatse äärmiselt delikaatse teemaga on tegemist ja me peame siin näitama üles väga mõistlikku, mõistvat vastust, vastutustundlikku lähenemist ning selleks, et me oma tööd saaksime korralikult teha, peame me kõigele vaatamata muidugi tegema selle, mis on meie ülesanne ning ähm, põhjalikult äh, hindama olukorda, eesmärke ning see vastutustunne, mõistlik vastutustunne ei saa seista selle teel, et ähm, mõistlikult äh, tegeleda meie ees seisvate ülesannetega. nii et ähm, selleks, et teha ettepanek aluslepingute muutmiseks, mida nõukogu ise ei saa teha. minul on mitu murepunkti, kõigepealt eh, esimene puudutab eh, põhiseadust, põhiseaduslikku, põhiseaduslikke aspekte mm, valitud metoodika osas ning eh, teatud mure on mul ka konkreetselt sisu suhtes mm, ehk selles osas, mis meile on välja pakutud lubage selgitada oma muresid. esiteks me peame valima siis lihtsustatud menetluse selleks, et oleks võimalik luua alaline stabiilsusmehhanism ja mul on terve rida kahtlusi selles osas, kas selline menetlus on põhiseadusest lähtuvalt tegelikult ka vajalik ja seda erinevatel põhjustel seda seetõttu, et äh, eurotsooni riikide rahanduspoliitika äh, kuulub äh, ühenduse pädevusse, artikkel kolm Euroopa Liidu toimimise lepingust sätestab selle selgelt. ning võimalik pädevuste üleandmine liikmesriikidele et kui selline olukord ette tuleb, mis on aluslepingus ette nähtud, et kas selle reformiga võib sellist asja lubada, on ju ka teisi alternatiivseid võimalusi. kui mõned riigid soovivad et aluslepingusse ette näha võimaluse luua selline fond ilma lihtsustatud menetlust kasutamata. ma mõtlen siin võimaluse peal kasutada näiteks paindlikkusmehhanismi mm, artikli kolm viis kaks ehk artiklit, mida tuleb tõlgendada eh, Saksa põhiseaduskohtu otsuse valguses siit tuleneb äh, põhjus, miks meil on vaja muudatuse järgi, reformi järgi ja kui vaadata nüüd seda kohtuotsust, siis see tõesti tõstab paindlikkusklausli äh, kohaldamise lävendit kooskõlas pädevusega, äh, mis on Euroopas jagatud. kui me vaatame põhisead-, põhiseaduslikke sätteid, Saksamaal ja kui me kasutame lihtsustatud menetlust ja kui me paneme selle samale tasemele paindlikkusmehhanismiga, siis tegemist on eh, täpselt eh, samavõrra keeruka menetlusega ja ja Saksamaal eh, põhiseadus peab võimaldama paindlikkusmehhanismi kasutamist, nii et tegemist on väga keerulise küsimusega ja, ja mis muudab paindlikkusmehhanismi eh, palju kohmakamaks, keerulisemaks. ja siin meil tuleb eh, vaadata, millised on tagajärjed eh, Euroopa Liidule. kui me nõuame kahtekümmet seitset Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendi ratifitseerimist, siis see on veel eraldiseisev küsimus, mille peale me peame mõtlema, see on nii-öelda ja, ja sellel, sellest tulenevale riskile peame mõtlema. nii et eh, siin tuleb mõelda, mis eh, suunas me liigume, mida erinevad sammud kaasa toovad. nüüd mm, parlament ja võib-olla isegi kohus, nii nagu see on võimalik eh, Taanis, saavad tegelikult võimaluse blokeerimiseks ja siis ei ole Euroopal enam mingeid võimaluse, võimalusi luua stabiilsusmehhanism, mis omakorda dramaatiliselt mõjutab eh, euro tulevikku. nii et eh, on konkreetsed põhjused, miks on üks instrument just valitud ja, ja parlament peab siin omapoolsed murepunktid välja tooma ja väljendama oma seisukohta. ja kolmandaks eh, ettepaneku sisu. mõte on luua või juurde lisada kolmas lõige artiklile sada kolmkümmend kuus ja kui vaadata eh, nüüd eh, sellise valiku üksikasju, siis eh, ka siin on nii-öelda sellised poliitilised mõjud, mille tagajärjel luuakse mehhanism, mis luuakse täielikult Äh, valitsustevahelise äh, mehhanismi alusel väljaspool Euroopa Liidu institutsionaalset ülesehitust. tegemist ei ole Euroopa Liidu mehhanismiga, vaid mehhanismiga, mille mõned liikmesriigid äh, omavahel loovad ja sellisel juhul, miks sellisel juhul on vaja siis Euroopa Liidu toimimise lepingut muuta, kui liikmesriigid omavahel midagi teeme, teevad, nii et siin on selline vastuolu kui me liigume mehhanismi suunas, mis on täielikult valitsustevaheline. ja, ja kui me selle nüüd paneme kirja mm, Euroopa Liidu toimimise lepingusse, nii et eh, see on selline vastuoluline punkt, eh, mille me peaksime tugevamalt välja tooma. ehk eh, valik selles osas, kas luua mehhanism, mis on tegelikult ju valitsustevaheline mehhanism millel on äh, kindlasti väga tugev mõju sellele, mis suunas Euroopa Liit hakkab äh, liikuma just äh, majandusliku valitsemise küsimustes, nii et õige tee valik on siin ääretult oluline. ja see toob kaasa ka nii-öelda poliitilisi tagajärgi, mis võib kaasa tuua mm, isegi vastuolusid liikmesriikide valitsuste äh, Äh, poolt äh, Euroopa Liidu institutsioonide suhtes, mida hakatakse reguleerima siis äh, väljaspool Euroopa Liidu institutsionaalset ülesehitust valitsustevaheliste mehhanismide kaudu. nii et siin on sellist, sellised erinevad poliitilised alavool, voolud, mis sõltuvad sel-, sellest, millise tee me valime. ja kui me ei vali õiget teed, siis tegelikult me äh, pigem astume sammu tagasi, kui et, et on tegemist mingi edasiminekuga. fraktsioonid on ähm, saatnud mulle omapoolseid seisukohti ja on märgatud sellist vastuolu äh, selles osas, et äh, menetlus on saanud juba alguse, aga teisalt on öeldud, et äh, jah, me peame siiski tagama ühenduse meetodi me peame hea seisma selle eest, et fond saaks toimida nii sellel ühel või teisel viisil, et temast oleks abi, aga menetluse osas me peame mõtlema selle peale, et, et me jätame nii-öelda otsuse liikmesriikidele ja meil endal ei ole enam üldse võimalust sõna sekka öelda. nii et eh, komisjon on võib-olla vaatleja rollis, aga tal ei ole nii-öelda äh, võimalust enam esitada võib-olla siduvaid ettepanekuid, kui vaadata üks kolm kuus esimesele osale, siis äh, see täpselt nii on. nii et äh, minu arvates võiks reformida äh, hoopis teistmoodi, reform võiks liikuda hoopis teist teed. nii et see on see probleem, mille ma tahaksin tõstatada ja minu arvates võiks näha ette muudatused selliselt, et sisuliselt midagi ei muudeta, nõutud on ikkagi ühehäälsus liikmesriikide poolt, mille rahaühik on euro, aga kõike seda tehtakse Euroopa Liidu institutsionaalse ülesehituse raamistikus, nõukogu raamistikus, mitte eh, mõne muu raamistiku raames mis jääb äh, väljapoole Euroopa Liidu institutsionaalset ülesehitust. nii et äh, me ei tohiks äh, lubada, et see mehhanism jääb väljapoole Euroopa Liidu mm, struktuuri. aitäh, härra Gualteri ja nüüd anname sõna teisele raportöörile, härra Brokile. Mm, palju tänu. Mm, tahaksin lihtsalt omalt poolt juurde lisada härra Kordiiri poolt öeldule. tegelikult ähm, ma ei tea, kuidas asja lahendada ja, ja seetõttu ma tõesti väga tahaksin ähm, kõikide nõu kuulda võtta, ära kuulata kõik osapooled, härra Kordiiri on äh, pidanud läbirääkimisi nii komisjoni presidendiga kui ka nõukogu presidendiga äh, ja arutelusid tuleb jätkata, kuna tuleb kõik objektiivsed asjaolud arvesse võtta, selles osas ma olen nõus härra Kvalteeriga, aga me peame mõtlema ka praeguse poliitilise konteksti peale. meil on vaja ära teha see, mis on vajalik, samas tuleb mõelda ka selle peale, et see, need sammud, mida me astume, oleksid tõesti mõistlikud ja tõhusad Ehm, näiteks eh, tegemist võib olla klassikalise süvendatud koostööga, liikmesriigid võivad eh, kasutades institutsioone mm, selles eh, kokku leppida ja avatult öeldakse, et kõik, kes täidavad tingimusi, võivad liituda, ehk tegemist on klassikalise süvendatud koostöövormiga. siiski ma ei usu, et keegi oleks valmis minema seda teed, ja, ja see teeb mulle muret, just see valitsustevaheline mm, tee, mida paljud kohanenud liikmesriigid äh, soovisid. et see on isegi valdav äh, praeguste läbirääkimiste käigus, kuna liikmesriigid on need, kes annavad raha, mitte Euroopa Liit, siis äh, nii-öelda Euroopa Liit ei loe siis tuleb arvestada liikmesriikidega. ja ma usun, et ka mm, paljudes liikmesriikides on tekkinud palju suurem skeptilisus komisjoni suhtes kui, kui kunagi varem. nii et mõlemad osapooled on natukene vastutavad tekkinud olukorra eest. komisjon, kuna ta on öelnud, et et me ei ole nõus liikmesriikidega ja need poliitilised otsused, mille nad langetavad, ei võta arvesse ähm, liikmesriikide siseriiklikku olukorda ja et äh, komisjon ähm, algatab selliseid asju, mis äh, ei ole üldse realistlikud, ei arvesta tegelikkusega, nii et äh, tekkinud on olukord, mida me peame arutama siin, küsimus selle kohta, kuidas komisjon oma tööd korraldab, see on küsimus komisjoni presidendile, kogu kabinetile, volinike kolleegiumile, nad ei tohi seal jääda oma korrusel isolatsiooni ja mida olukorda, kus ei arvestata tegelikkusega kui nüüd on tekkinud olukord, kus meil on volinikud, kes ähm, äh, ei võta kuulda peadirektoraatide nõuandeid ja ei võta vastutust oma administratsiooni tegevuse eest, siis äh, komisjon äh, on jätkuvalt olukorras, kus leitakse, et nad ei saa absoluutselt aru, mis tegelikult toimub. ja, ja sellest äh, see on suur takistus ka meie teel, meie tegevuses, ka meie ei saa teha seda, mis vajalik selleks, et tagada majanduslik juhtimine ja nüüd, kui on tegemist erakorralise olukorraga, siis võiks asjaga nõustuda, kui on tegemist kriisiga. aga ühel päeval me võime ehm, avastada ennast olukorrast, kus meil on eh, loodud eh, süsteem, mis eh, ei ole kohane. nii et me peame kõige sellega arvestama ja, ja kui meie ähm, ei saa aru, mida me teeme ja, ja kui ka kõik teised ei saa aru, milliseid tagajärgi äh, nende poolt astutud sammud kaasa toovad, äh, siis võib äh, lõppkokkuvõttes tekkidagi selline olukord. ma usun, et Euroopa Parlament peab siin käituma vastutustundlikult ja tegelikult meie ei nii-öelda ei saa sellise mänguga kaasa minna, aga samas me ei saa ka takistada nõukogu otsust, kuna liikmesriigid on ähm, kriisis, tegemist on nii-öelda hädaolukorraga ja tuleb arvestada turgude mõjuga ja, ja, mm, ja, ja selle tagajärgedega liikmesriikidele ning, äh, ning selline tegelikult hetkeolukord ja eks me näe, kuidas äh, äh, meie saame omalt poolt asja mõjutada, aga kõik see peab toimuma Euroopa solidaarsuse raames, kus liikmesriigid peavad võtma nii-öelda endale kohustuse eelarve tasakaalu saada selleks, et tagada äh, turgude taastumine tuleb tagada vastutustundlik finantsjuhtimine nii liikmesriikides kui ka kui siin, kuigi liikmesriikides on olukord palju raskem, sest kokkuhoiumeetmeid tuleb rakendada just koduriikides, mitte, mitte siin meil. nii et see on hetkeolukord. nii et kahekümne neljandal, kahekümne viiendal märtsil tuleb otsus ja siis meil tuleb äh, vaadata, kas me suudame kuidagi seisukohti mõjutada ja vaadata, kas äh, me saame, arvestades üleüldist ülesehitust, äh, saada selliseid kohustuse võtmisi liikmesriikidelt, et oleks võimalik koostööd teha tõhusalt arengufond on valitsustevaheline süsteem, Schengen on üle antud äh, komisjonile ja ka kolmas sammas mm, algas täpselt samamoodi ja kõikidel nendel juhtudel lõpptulemus oli selline, et komisjonil äh, on nii-öelda sekretäriaat selle asemel, et luua er-, eraldiseisvaid institutsioone ja ma usun, et siin on teisigi näiteid äh, selliste olukordade kohta. nii et vaatamata vastuseisule, millega komisjon hetkel silmitsi seisab, ei ole mitte võimatu eh, kaasata tugevamalt komisjoni, selle asemel, et luua eraldiseisev institutsioon. nagu näiteks Vahemere Liidu puhul, kus öeldi, et Vahe, Vahemere Liidu sekretäriaat peab asuma Pariisis, mis tundus olevat eh, iseenesest mõistetav ja et seal ei ole mitte midagi tegemist komisjoniga, nii et näiteid on veel teisigi. ja me peame vaatama, kuidas me saame anda omapoolse panuse selleks, et asjad tüürida õiges suunas. ja meil on vaja ka parlamendis saada enamus selliste suundumuste taha, aga loomulikult valmis peab olema nii nõukogu kui ka komisjon. ja loomulikult on komisjoni enda huvides minna sellist teed ja tagada, et valitsustevaheline otsuste langetamise mehhanism oleks kaasatud ühenduse protsessi, selle asemel, et luua juurde midagi uut. nii et see peaks olema meie esimene, esmane eesmärk. ja on ääretult oluline, et Euroopa Parlament ähm, töötaks koordineeritult, härra Kvalteeri on omalt poolt teinud ettepanekuid, ma nõustun Eh, tema ettepanekutega, aga tegelikult on küsimus selles, et mida on võimalik mis, saavutada, mis on saavutatav. nii et eh, loomulikult tuleb olukorda ehm, arutada ja arvestada kõikide aspektidega, ka EKONi komisjonis on asja arutatud eh, kuuenda direktiivi kaasamisega ja nii edasi. nii et tegelikult komisjon võiks või parlament võiks välja töötada eh, kõikehõlmava kontseptsiooni ja võib-olla meil on eh, nii-öelda ainus võimalus eh, see välja töötada selleks, et ühenduse mm, raamistik luua. tingimusena, et ollakse nõus muutma artiklit sada kolmkümmend kuus need ilmselt meil on kindlasti võimalus oma mõju avaldada, eh, saamaks kindlust juurde tuleviku jaoks, nii et hea meelega tahaksin teada, esimees, milline on teie seisukoht ja kolleegide seisukoht selle kohta, kas see võiks olla üks võimalus, mille alusel eh, me härra Koldeeriga võiksime nii-öelda raporti koostada, eh, nii et teie sellega nõustuksime ja seda saaks arutada täiskogul? Äh, suur tänu. Äh, väga tõsised probleemid äh, on siis mõlemad meie raportöörid välja toonud. see kõik näitab seda, kui oluline selles küsimuses meie komisjoni töö tulevikus olema saab. kõigepealt saab sõna ka härra Tahv omapoolseteks kommentaarideks. suur tänu, härra esimees. väljakutse meie jaoks on luua selline stabiilsusmehhanism, mis ei lähe vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile sada kakskümmend viis ehk teisisõnu see mitte väljaaitamise klausel, osad siis ei tohi minna selle klausli vastu. ja teisalt tuleb siis vältida äh, seda, et kusagil tuleks äh, peaasjalikult siis Ühendkuningriigis korraldada rahvahääletus. ma mõistan täiesti neid kõhkluseid, mis on esitatud selles osas, et äh, see stabiilsusmehhanism on põhimõtteliselt valitsuste vahelist iseloomu nii nagu Roberto Gualtieri ja härra Brock seda ka selgitasid. kuid äh, kindlasti oleks äh, minu meelest parem see, kui seda ei saa tõesti luua ühenduse süsteemi, et ta siis vähemalt äh, loodaks selle eelduse all et lõpuks äh, ta siiski integreeritakse ühenduse struktuuridesse, vähemalt äh, see oli see äh, seisukoht, mille me võtsime Schengeni osas ja täiesti õigustas ennast. kui kaks teist institutsiooni seda ei toeta, nii nagu härra Prokk ka ütles Euroopa Arengufond ja Euroopa Vahemere Liidu puhul kumbki nendest ei ole sugugi väga head pretsedendid äh, selleks, mida me üritame praeguste sammudega saavutada. nii et kindlasti äh, on teatavad õppetunnid siin kõigil saada sellest, et äh, mida ikkagi tähendab see, kui ei soo-, ei suudeta kokku leppida aluslepingute sees äh, milleski ja tuleb äh, siis rakendada nii-öelda lepinguväliseid instrumente. nagu meie raportöörid on ka öelnud pakub äh, seesama toimimise leping ise alternatiive, mis võiks võtta kaalumisele näiteks artikkel sada kolmkümmend kaks, kuigi mina isiklikult olen seisukohal, et see võib-olla siiski ei ole meie jaoks nii huvipakkuv praegu juriidilistel põhjustel. lisaks äh, sellele ka artikkel kolmsada kakskümmend üheksa, mis, millega äh, luuakse siis nii-öelda äh, Äh, süstikgrupp äh, tõhustatud koostöö jaoks, siis äh, artikkel sada kolmkümmend kolm, millega on lubatud meetmete võtmine, kui see osutub vajalikuks Eurogrupi riikide jaoks nii et enne, kui me parlamendina oma seisukohad välja ütlema ja enne, kui me nõustume Euroopa Nõukogu ettepanekuga, tuleb tõesti kaaluda ka neid teisi variante, mõelda kõikidele võimalikele alternatiividele. ühtlasi arvan ma, nii nagu ka härra Brock vihjas, tuleks äh, praegust äh, võimalust ära kasutada selleks, et äh, anda aimu selle kohta, millisena me tahaksime näha usaldusväärset majandusjuhtimise poliitikat. selline visand kindlasti ei saa tulema nõukogust ja karta on, et ei tule ilmselt ka komisjonist, mis mulle tundub praegu käitub äh, suhteliselt oportunistlikult. meil on siiski vaja natukene strateegilisemat lähenemist ja tuleks suhteliselt selgelt siiski paika panna, mis meie sihtpunkt on ja see välja pakutud muudatus äh, on vastuvõetav ainult siis, kui ta on üks äh, paljude muudatuste seast sinna peaks kuuluma, nii nagu härra Prokka ütles, näiteks äh, komisjoni sisestruktuuride muutmine. automa-, automaatsuse suurendamine näiteks sanktsioonide ja trahvide puhul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 instantsi loomine, lisaks sellele konverentsi lähenemiskriteeriumite ülevaatamine ning äh, ka Eurogrupi äh, nii-öelda formaliseerimine. ja loodetavasti see raport, mis ähm, pannakse siis juurde meie arvamusele, äh, paneb paika selle pikemaajalisema eesmärgi, nimelt majandusjuhtimine paika saada ja kolmandaks, minu meelest peaksime me rõhuma ka sellele, et äh, parlamendi roll oleks kindel tulevastes läbirääkimistes mitmeaastase finantsraamistiku osas ja oma ressursside reformialaste arutelude osas. ja meie fraktsioon on küll äh, väga huvitatud sellest mõttest, mille härra Lamassoor äh, välja äh, lasi, äh, ehk teisisõnu, et koostataks, kutsutaks kokku mingisugune finantskonverents, kuhu kuuluks siis ka rahvusparlamentide esindajad, avamaks siis uusi vaate, väljavaateid sellele samale majandusjuhtimispoliitikale ja kui me kõik need nõudmised paneksime sisse, oleks see väga kena. ja loomulikult äh, kasu saaksime me sellest, kui äh, meie ette võiksid tulla volinik Rehn ja härra Trichet, sest kõigi meie käest on küsitud arvamust. ja me peame oma sõnumi äh, nii palju kui võimalik ühtlustama, kuigi koostatakse siis kolm eraldi raportit kui need kolm raportit peaksid teineteisest väga erinevad olema, siis see tekitab ilmselt äh, finantsturgudel äh, mõttetut äh,, mõttetuid värinaid äh, ja ma tahaksin tõesti nii äh, volinikult kui ka härra Trichelt eriti küsida, mida tähendavad nende meelest need sõnad käivitatakse, kui vajalik, nii nagu selles äh, sättes sees on, et mida see siiski tähendab. ja oleks hea, kui nad saaksid võimaluse ka avalikkuse ees siis välja öelda, mida nad täpselt silmas peavad selle all. ja mida see vältimatusele viide tähendab ja kuivõrd äh, see abipakett on äh, suhteliselt suur ju rahalises mõttes, ilmselt see käivitatakse niikuinii. nüüd aga kalendrist veel. mind huvitaks, mida kolleegid eelistavad, mina nimelt arvan, et asi on äärmiselt tõsine ja teema on keeruline. ning äh, me peame kõik oma jõud koondama selleks, et sellest asjast ennast läbi närida ja minu ettepanek oleks, et äh, täiskogu ette tooks, toodaks see asi märtsi teisel täiskogul, nimelt kahekümne neljandal märtsil kolmapäeval. vahetult enne seda, kui kokku tuleb Euroopa Ülemkogu. ja siis oleks võib-olla härra Puusekil juba konkreetne dokument käes, millega ülemkogule minna see kindlasti Äh, rõhutaks seda, kui traagiliselt oluline, kui võib nii öelda, äh, see teema on ja et parlament on endale oma vastutuse sajaprotsendiliselt kanda võtnud. suur tänu, härra Duff. järg, järgmisena saab sõna härra Mendeste Viigo. Äh, suur tänu, härra esimees sooviksin samuti tänada meie raportööre äh, selle ettevalmistava töö ärategemise eest. tegemist on esimese aruteluga nõukogu ettepaneku osas muuta siis äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit sada kolmkümmend kuus, mida tegelikult aga äh, parlamendilt palutakse. palutakse kahte asja, kõigepealt seda, et kas äh, parlament on nõus sellega, et kutsutakse kokku valitsustevaheline konverents, jaa või eh-, jah või ei vastus. ja milleks siis äh, VVK peaks kokku kutsutama, sellepärast äh, et muuta lepingu artiklit sada kolmkümmend kuus lepingus, mis võeti vastu eelmisel aastal. seda nad tahavad meilt menetlus, mis on valit-, tehtud äh, selles ettepanekus on ilmselt õige, teie seisukohad võivad olla küll natukene teised, äh, kuid siiski minu meelest on see täiesti õigustatud. artikkel kolmsada viiskümmend kaks äh, praegu ei ole suunatud sellele, et mehhanisme välja arendada, vaid eesmärgiks on välja töötada poliitikaid, millel küll ei ole õiguslikku alust see tähendab seda, et see võib tekitada liikmesriikides nagu ka varem teatavaid reservatsioone, nimelt selles osas, et viiakse Äh, pädevus äh, liikmesriigist üle Euroopa Liidu tasandile ehk ühesõnaga seesama vana jutt ja kui me hakkame siin kasutama kolmesaja viiekümne teist artiklit, siis see on täiesti suu-, see on täiesti selgelt poliitiline viga, sest poliitil-, õiguslikku alust meil ei ole selleks. nüüd äh, artikkel sada kolmkümmend kolm, siis siin on omavahel eraldi välja toodud meetmed äh, ja, ja sammud tõhustatud koostöö osas, kuid, kuid see ei ole sugugi nii lihtne, kui ilme, ilmselt esialgu võib tunduda. selles osas peaks väga ettevaatlikult edenema, seega minu meelest need meetmed on täiesti õiged. kui nüüd äh, meie fraktsiooni käest küsitakse, kas te ütlete jah või ei, siis ma ilmselt ütleksin jah. seda kõike tehakse nüüd majandusreformi ajastul ja minu küsimus on, et kas äh, ülemkogu ei ole mitte neid tähtaegu lähemale toonud äh, selleks, et saata äh, mõõdukas ja rahustav sõnum finantsturgudele? sellepärast ja sellepärast peaks parlament vältima igasuguseid protseduurilisi viivitusi, et mitte saata nõukogu sõnumile vastupidist sõnumit. ka meie peaksime finantsturgude stabiliseerimisele siiski oma panuse te-, andma. ja minu meelest see küsimus äh, tuleb nii kiiresti lahendada kui võimalik ja minna asja tegelike juurte juurde, see on vähemalt minu isiklik seisukoht. nüüd selles osas, mis puudutas siis seda menetlust. kui me aga vaatame nüüd detaile, siis äh, nõukogu on teinud väga konkreetse ettepaneku. minu meelest meie võiksime pakkuda välja äh, ühe väga konkreetse ettepaneku, millel on ka õiguslik alus. loomulikult võimalus on see, et äh, ülemkogu täiesti eirab meie tegevust, aga vähemalt omapoolse ettepaneku oleksime me sellisel juhul teinud. ja võib-olla see on see raamistik, milles me peame praegu tegutsema, selles mõttes olen ma äh, raportööridega täiesti nõus ja härra esimees, see alaline stabiilsusmehhanism on ainult üks rattakodaratest, ma ei tea, kas see on see kõige olulisem kodar, aga aga selge on see, et ta on üks paljude seast. ja parlamendil siin on teatav õpetaja roll mängida. nimelt oleks mõistlik minu meelest äh, selgitada, et miks äh, see kodar asub selles rattas just sellel kohal, nagu ta asub Euroopa juhtimisrattas. ma olen nõus, et me oleme rõhutanud peaasjalikult rahaliidu olulisust ja, ja natukene kõrvale jätnud äh, majandusliidu äh, temaatika enne aluslepingu vastuvõtmist äh, oli meil äh, parlamendis ka Klaus Hentši poolt juhitud töörühm. miks tollal mitte mingisugust otsust ei langetatud selles küsimuses? lihtsalt sellepärast, et kellelgi ei tulnud pähegi, äh, et Maastrichti kriteeriumi tuleb mingil hetkel muutma hakata. tänaseks on olnud hoopis teistsugused, selgeks on saanud see, et neid tuleb muuta. ja tegelikult lõppkokkuvõttes me ju räägime Äh, avalikust arvamusest. ma tean, et teile, härra esimees, äh, avalik arvamus ja kommunikatsioonipoliitika läheb vägagi korda. ja minu meelest me peaksime siiski selgitama avalikkusele natukene rohkem seda, et mida me soovime saavutada Majandusliiduga. aeg on küps, et parlament äh, igale inimesele, igale tavakodanikule selgitaks, mida me üritame teha me peame välja saatma väga selge sõnumi, et mis selle artikkel saja kolmekümne kuue lõppeesmärk siiski on. härra Gualtieri soovil oleme me omalt poolt äh, üritanud juba midagi ära teha, me oleme saatnud välja avaldusi oma fraktsiooni poolt, aga aga parlamendil on, nagu ma ütlesin, äh, õpetaja roll kanda, me peame avalikkusele näitama, kuidas need asjad kokku jooksevad. Äh, kõigepealt siis Euroopa semester, siis majandusjuhtimise alane seadusandlus ja nii edasi, kuidas kõik need äh, asjad kokku jooksma panna ja selleks, et me jõuaksime sellise globaalse finantsraamistikuni, vot sellega peaksime me praegu tegelema. ja minu meelest meie positsioonid on suhteliselt head, selleks, et inimestele selgitada seda, milline võiks olla edasi viib tee, üks näide. ma ei taha siin küll äh, väga pikalt sõna võtta, kuid äh, näiteks Euroopa semestri Ehm, ettevõtmine. midagi peaks juhtuma siiski ka nende liikmesriikidega, kes eh, nõudeid ei täida. ärgem eh, laskem tekkida olukorral, kus ka see samm kujuneb lihtsalt eh, tühipaljaks õhuks me peame liikmesriikidega kuidagi muud moodi karistama, kui lihtsalt neile vastu näppe andma, kui nad midagi valesti teevad. ja paneme kõik need erinevad öö, osad siis kokku me peame tänastel rasketel tormilistel aegadel olema stabiilsuse majakaks. ja ma kordan ennast. kindlasti tuleb läbi viia nõuandemenetlus ja sellesse raportisse tuleb minu meelest äh, sellesse lõppfaasi kaasata ka Euroopa Majandusliidu mõte ja kindlasti peaksime me tähtaegadest äh, väga selgelt kinni pidama. tähtaegu täitma ja omalt poolt ähm, nii kiiresti kui võimaliku töö ära tegema ja ärgem laskugem siin mõttetustesse kemplustesse äh, raportöörid äh, seni on ära teinud suurepärase töö seoses näiteks härra Van Rompuygagi kuid eh, tuleb kiirustada, tegutseda juba enne esmaspäeva, sellepärast et eh, kell tiksub. ja lõppraporti osas siis eh, otsustab parlament, öeldes välja siis, kas jah või ei. ja kuivõrd mul juba siin mikrofon sees on, tahaksin kiiresti öelda, et mina ütleksin küll jah. et et kutsutaks kokku valitsustevaheline konverents äh, saja kolmekümne kuue osas, jätame kõik muud asjad kõrvale, täitkem tähtaegu, härra esimees, Euroopale on täna vaja stabiilsust ja turvalisust. nii et kui te olete nõus minuga, siis võiks kokku kutsuda erakorraline kohtumine, nii nagu härra Trichet ja härra Rehn ka on välja pakkunud kuid ärgem hakakem tähtaegu edasi lükkama, sest see saadaks välja kindlasti väga vale poliitilise sõnumi suur tänu! enne kui ma annan nüüd sõna edasi järgnevatele kolleegidele, tahaksin ma paari asja selgitada. Inigo, kõigepealt sina rääkisid VVK kokkukohtumi, kokkukutsumist, kuid nõukogu tahab siiski ju kasutada lihtsustatud menetlust. äkki täpsustaksid, mis sellega siis täpselt on? mikrofon palun härra Mendeste Viigole ei kuule, mis öeldi saalist. härra Mendest Viga. mina toetan sa-, artikkel sada kolmkümmend kuus puhul lihtsustatud menetlust, mingisugust kõhklust ka mul ei ole sellest osast, selles osas. mikrofon, palun. härra esimees, kas ma siis sain täiesti valesti aru? võib-olla ma lihtsalt ei saanud aru. teiseks, härra Gualtieri, kas te heidaksite natukene rohkem valgust sellele, et mis kasu oleks sada kolmkümmend kuus C lisamisest? ma täpselt ei saanud sellest aru, tundub, et on mingisugune kompromisslahendus võimalik, aga mis see täpselt on? ja nii edasi. järgmisena saab sõna Martin. suur tänu, härra esimees, pärast Mendeste Vigo sõnavõttu on kindlasti minu sõnavõttu lihtsam jälgida, sellepärast et ma olen peaaegu täiesti nõus sellega, mida ta ütles. aga ma ütlen ka siis selgelt välja, et ma tun-, äh, toetan nii lihtsustatud menetlust kui ka seda ettepanekut, äh, mille komisjon on teinud. üsna tihti äh, räägitakse meile siin kojas, et tegeleme seadusandluse, eelarve või teiste muudatusettepanekutega äh, liiga kaua ja et kui me ei tegutse kiiremini, siis äh, on tagajärjed väga halvad, kuid tegelikult üheksal korral kümnest ei ole see sugugi tõsi, me lihtsalt jookseme ülepeakaela ilma mingisuguse põhjuseta, kuid seekord tõesti, kui me hakkame siin, hakkame siin venitama, kui me koheselt ei otsusta ära, siis äh, on tagajärjed ilmselt äh, palju suuremad, kui me võime endale ette kujutada, mitte ainult finantsturgudel, vaid ega ei ole täiesti mõeldamatu ka see, et mõni Äh, liikmesriik läheb lihtsalt pankrotti vahepeal ja seda me ju keegi ei soovi. mis nüüd puudutab seda ettepanekut, Roberto Gualtieri väga selgelt äh, ja ilmselt ka täiesti korrektselt äh, selgitas seda ettepanekut ja tõi välja ka argumendid selle ettepaneku vastu, kuid tegelikult tuleb tõelisusele näkku vaadata ja vaatamata sellele, et need argumendid on võib-olla jah, vettpidavad, saab siiski öelda, et see, mis nõukogu välja pakub praegu mõneti, on nagu valitsuste välise konverentsi Trooja hobuse sissetoomine äh, Euroopa Liidu äh, lepingupõhisesse süsteemi, kuid selge on see, et mingisugusel äh, viisil peab see VVK alles jääma ja meie üritame kuidagi siis selle kaasata ühenduse struktuuridesse ja see loomulikult oleks positiivne, kuivõrd sellest me lahti niikuinii ei saa ja, ja parem on siiski talle siis anda korralik õiguslik alus. nüüd aga tegelikkus, kui me räägime sellesama välja pakutud stabiilsusmehhanismi kasutamisest, siis iga kord, kui sellest abi saadakse, peab komisjon olema kaasatud, kui me selle mehhanismi poolt täna hääletame, ei jäta me välja ühtegi institutsiooni Äh, kui meil ei ole valitsustel valitsustevahelist sekretariaati, kes siis kogu seda asja kontrollib kes vaatab äh, seda, milline on rakendus, kes tagab järelevalve, kes teeb ära sekretäriaadi töö, ilmselt Euroopa Komisjon, seda koostöös teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks nagu Rahvusvaheline Valuutafond, kuid komisjoni roll on kindlalt äh, paigas ja väga suur, nii et me ei võta komisjonilt mitte midagi ära, tuues kogu selle asja üle institutsioonide vahelise struktuuri ja nüüd äh, see, järgmises küsimuses ma ei annaks kõlavat jah, vaid ütleksin nii-öelda lihtsustatud jah. nagu Elmar Brok ütles, äh, praegu äh, seoses meie suhetega rahvusparlamentidega on tegemist pingeliste aegadega ja kui me liiga suured tingimused oma ettepanekutesse paneme, siis me ilmselt Ähm, rahvusparlamendid ajaksime endast välja ja paljud rahvusparlamendid, sealhulgas kindlasti Ühendkuningriik, äh, torpedeeriks asja ja ütleks, et äh, sellest me ei ole olnud huvitatud, seda me ei palunud. ja loomulikult põhiseadusdebatt äh, on minu jaoks sama meeliköitev ja sama huvipakkuv kui teiste jaoks kuid seekord tõesti see lihtsustatud jah vastus oleks võib-olla mõistlikum, see aitaks meil kindlasti kiiremini luua stabiilne Euroopa, millel on konkreetne majandus- ja finantssüsteem. suur tänu, äh, Martin, ja järgmisena saab sõna härra Rangel. suur tänu, härra esimees David Martin ütles, et härra Mendes de Vigo sõnad tegid tema sõnavõtust lihtsama ja nüüd omakorda siis David Martini sõnad minu omast veelgi lihtsama. ma olen täiesti nõus äh, selle vaatevinkliga, mida tutvustas härra Mendeste Vigo ja ta minu meelest väga ilusti visandas tegeliku pildi ja rääkis nendest põhiseaduslikest suhetest Euroopa Parlamendi ja Ülemkogu vahel. Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel. David Martin äh, selle ilusa pildi meile pakkus, on, on, on ta see nüüd visand äh, maal või film, ilmselt vist film, kuna see seisukoht oli väga dünaamiline. aga olgu sellega nagu on, selge on see, et väga oluline oleks rõhutada kahte, ühte nendest kaht, kahest mõttest, mida Roberto Gualtieri tutvustas nimelt. kõigepealt vastutustunde küsimus ja teiseks juriidiline argumentatsioon ja parlamendi visioon nendes seisukohtades Äh, mul ei ole ilmselt põhjust hakata siin õiguslikke argumente uuesti esile tooma, sellepärast et äh, eelkõnelejad kõik äh, selle väga ilusti ära seletasid, nii härra Mendeste Vigo kui ka härra Martin. kuid tahaksin siiski rõhutada seda, et meie oleme siiski poliitiline kogu parlamendina me ei ole mitte mingisugune kohus täiesti ilmselge on see, et meie peame põhiseaduslikust korrast kinni pidama, aluslepingutest kinni pidama ja meie kogu DNA on poliitiline ja meil tuleb iga päev poliitikat teha, me oleme ju lõppkokkuvõttes ikkagi poliitikud meil on selline äh, poliit, põhiseaduslik probleem. ja sellele tuleb leida äh, poliitpõhiseaduslik vastus. ja seepärast äh, toetan ma kahel käel kolleegide seisukohta. sest tõsi ta on, meil peaks olema siiski konkreetne strateegiline eesmärk. ja kui me ei mõista seda, mis toimub osades riikides, näiteks nagu Kreeka, eh, Iirimaa, eh, Portugal ja ilmselt ka Hispaania ja kui me ei mõista seda, et teised riigid, kes on võib-olla täna natuke teises olukorras ja et kuidas lähenevad eh, antud problemaatikale parlamendid seal, mida mõned kohtud eriti kui me vaatame näiteks Saksa põhiseadus kohtu seisukohti, siis, ähm, siis meil ei ole ülevaadet ja seega tuleb kõigele sellele mõelda ja kõike seda silmas pidada ja niimoodi tulebki välja, et äh, minu meelest tuleks seda mehhanismi tugevalt toetada. ja minu meelest äh, tuleb leida kõige lihtsam lahendus probleemile kui võimalik see on siis minu seisukoht, härra esimees. loomulikult peame andma kõik selleks, et äh, näidata seda, et äh, see mehhanism on ainult üks osa vastusest. ja nii nagu härra Elmar Brokk äh, juba on ette näinud, kindlasti tuleb raportis anda sellele vastusele oma kontekst no mõistagi, kui me saame midagi ära teha selleks, et kuidagi ametlikumalt kaasata komisjon, siis sellest oleks ka alati kasu e, institutsioonide vahelise tasakaalu tervisele ja meie parlamendi heaoluks on see ka oluline, parandaks ju meie rolli komisjoni järelevalvajana ning nendega dialoogi pidajale meie järelevalve komisjoni osas on ometigi ju suurem kui nõukogu üle. nii et kui see on võimalik, siis, siis tuleb nii ka teha, kuid tegelikult lõppude lõpuks vääriks tõesti eraldi rõhutamist meie strateegilised eesmärgid ja meie poliitvastutuse osas ka. mina nimelt arvan, et Euroopa Parlament, arvestades avalikku arvamust, peaks koos teiste institutsioonidega olema küll paremal positsioonil, kui me anname selge ja pragmaatilise vastuse, selle asemel, et hakata siin kaitsma, ma nimetaksin seda teoreetilist visiooni institutsioonide vahelise raamistiku kontekstis. see oli nüüd siis see äh, poliitargument, mida ma tahtsin siin veel kord rõhutada nii et ma täpselt ei tea, kuhu alla see läheb, on see kolmsada viiskümmend kaks, kakssada kolmkümmend üheksa, sada kolmkümmend kolm või äh, nelisada kaheksakümmend kuus, vahet ei ole, mis artikkel see on, see töö läheb meil libedalt, kui me siiski teame, mida me tahame saavutada oma poliit-, põhiseadusliku strateegiaga. Hefner jaa, herzlichen Dank, härra äh, president. Hefner, suur tänu, härra esimees. kallid kolleegid, tahaksin tänada kogu südamest kahte raportööri. sooviksin neid tänada iseäranis selle eest, et nad väga täpselt kirjeldasid, milles peituvad probleemid. ma arvan, et see on ka meie komisjoni ülesanne meie peaks mitte ainult püüdma kohe takistustest üle ronida, vaid me peaksime kliiniliselt põhjalikult analüüsima probleeme ja erinevaid tõkkeid meie teel. me ei tee seda mitte sellepärast, et meile meeldiks teoritiseerida, vaid sellepärast, et Euroopa kodanikud ootavad meilt seda. meie ülesandeks on tagada, et Euroopa Liit toimib kehtestatud eeskirjade kohaselt. nagu paljud kolleegid, ei ole ka mina päris suutnud äh, omaenda otsustusprotsessiga päris lõpuni jõuda selles küsimuses. ja tänases arutelus äh, tahaksin ma rõhutada vaid üht. nimelt äh, lihtsustatud lepingu muutmise protseduur Lissaboni leppes on minu meelest lahendus äh, vähem oluliste lepinguliste muudatuste puhul, see ei ole alternatiiv, mille abil äh, tõsiseid muudatusi äh, vastu võtta ja tõsiste muudatuste teel olevatest takistustest kõrvale hiilida. ja tegelikult meil on ainult üks tõsine põhjapanev probleem paistab, et me räägime siin erinevatest meetmetest, keskenduma ühele meetmele, siis teisele meetmele ja kaotame üldpildi silmist. minu arvates üks põhimõtteline põhiseaduslik probleem on järgmine. kuidas majandustegevus sooritused majanduse tasandil ja rahandusküsimused sobivasse süsteemi viia. meil puuduvad sobivad süsteemid, sob-, sobiv menetluskord Euroopa tasandil, me ei ole veel selliseid asju paika pannud. ja teine probleem. eurotsooni riigid ei ole päris välja töötanud seda, milline peaks olema institutsiooniline suhe Euroopa Liiduga üldisemalt. ma arvan, et me peame seda küsimust analüüsima ja lahendama selle küsimuse lähtuvalt põhiseadusest, vastasel korral tekib meil mitmeid vastuolusid ja me ei saa kogu aeg oma, oma teele kerkivaid probleeme lahendada äh, hädaolukorras loomulikult äh, on sellega seoses mitmeid institutsioonilisi küsimusi, aga ka nii-öelda konstitutsioonilisi küsimusi. ja konstitutsioonilise küsimuste osas me peame põhjalikult läbi mõtlema. ja me peame igal juhul meeles pidama ka demokraatliku legitiimsuse aspekti meie jaoks äh, on oluline see, et me analüüsiksime kõiki üksikasju suuremas kontekstis. meie komisjoni, Euroopa Parlamendi ja komisjoni oluliseks ülesandeks on mitte lasta seda konteksti, seda üldpilti silmist. ma olen nõus äh, sellega, mida ütles härra Galtieri, mida ütles äh, härra Elmar Brokk. paistab, et me püüame üha rohkem probleeme lahendada valitsusväliste konverentsi kaudu paistab, et me kasutame seda meetodit väga paljude küsimuste puhul, mida saab jätkusuutlikult lahendada ainult siis, kui me oleme selle äh, kaasanud äh, juba ühenduse volituste ühenduse protseduuride hulka, me ei saa alati pöörduda valitsusvalise, vahelise konverentsi poole. seda tuleb üksikute küsimuste puhul rakendada. meil on mitmeid poliitilisi instrumente, me peame kokku leppima mingi lähenemise, mis saab, mis saab olema Euroopa Liidu lähenemine ja mis, millel on, mis on pikemas perspektiivis kõige mõttekam, paistab, et praegu on see meil kuidagi tähelepanu alt kõrvale jäänud. ja ma tunnen muret, et meil puuduvad igasugused garantiid et äh, järgmised sammud äh, on milleski teistmoodi kui, kui varasemad arengud, ikka ja jälle põrkume me samade takistuste vastu ja ikka ja jälle öeldakse meile, et me peame leppima äh, lepinguliste muudatustega, noh ja lihtsustatud protseduuri raames, kuivõrd tegemist on kiireloomuliste muudatustega, mis tuleb kiiresti ellu viia kui mul oleks mingisugune tagatis, et äh, alati lähtutakse kontekstist, oleks mul oma meelt kergem paik-, paika panna ja oma otsuseid kergem paika panna. härra Tahviga olen nõus ka selles osas, et me ei peaks äh, liigselt kiirustama, me peaksime hindama, kuidas on võimalik äh, parlamenti rohkem kaasata ja millised peaksid olema õiged meetodid äh, ja selle peaksime siis lõpus, lõpuks esitama parlamendil täiskogusse. suur tänu, härra Hefner, ütleb esimees. ja nüüd härra Guerrero. suur tänu, härra, härra esimees. kõigepealt suur tänu, et mulle sõna andsite, loodan, et mul õnnestub rääkida lühidalt ja rääkida nii-öelda ainult asjast. olles ära kuulanud äh, eelkõnelejate arvamused leian ma, et kokkuvõtlikult võib öelda, nii nagu oleme öelnud korduvalt varem, et parlament äh, esindab äh, nüüd paremini kui kunagi varem ja paremini kui ükskõik milline Euroopa Liidu teine institutsioon Euroopa Liidu huve. Äh, ja siin ma ei mõtle mitte ainult Euroopa Liitu majanduslikus mõttes, vaid ka poliitilises mõttes härra Brock mainis, et äh, komisjon on otsekui elevandiluust torn, äh, kus ignoreeritakse reaalsust liikmesriikides ja samal ajal mainis äh, härra Brock, valitseb selline valitsuste vaheline illusioon või vale arusaam liikmesriikides ja moodustatakse omamoodi liite. me püüame ju äh, olla ühised mitmekesisuses ja kuna see juba nii on ja kuna parlament on äh, katalüsaatoriks, viimaseks äh, kindluseks äh, inimeste ja rahva ürituses poliitilisi ambitsioone talitseda, on äh, meie vastutus üsna suur. ja me peame oma seisukohad paika panema plaanis olema reformi osas. meie vastutus äh, on mitmepalgeline, kõigepealt vastutame me majandusliku reaalsuse eest liikmesriikides koha peal, me peame vaatama, milline on surve meie liikmesriikidele, millised arengud toimuvad turul. teiseks, inimesed tunnevad suurt muret selle pärast, et tunnevad muret meie seisukohtade pärast äh, Euroopa Liidu toimimise küsimustes. Euroopa Liidu äh,, härra Brock vasta-, isegi viitas, et tegemist on lepinguvälise mehhanismiga äh,, ja me ei tahaks küll siin tulevikku näha liiga süngetes värvides, aga selliste sammudega võib kaasneda sünge tulevik. nagu härra Hefner ütles, me peame esitama oma seisukohad oma komisjonis, me peame omalt poolt esitama lahenduse konkreetsete ettepanekutega. parlament tunneb muret ja teeb ettepanekuid reformiga seoses ja teeb ettepanekuid ka Euroopa Liidu äh, tuleviku arengutega seoses. me peame aga pöörama pilguga minevikku ja tõdema, et äh, see refo-, see, selle reformi abil liigume me tõelise majandusjuhtimise poole Euroopa Liidus, seetõttu on tegemist olulise sammuga ja möödapääsmatu sammuga. aga samas, nagu härra Gualteri ütles, me ei tahaks, et tegemist oleks sammukesega tagasi. meie peame esitama parlamendi seisukoha seisukoha, mis äh, võtab arvesse inimeste muresid ja vajadusi. ja nagu härra Galtieri ütles, ei tohi me mitte mingil juhul astuda sammukest tagasi ja selleks, et oma tugev seisukoht välja öelda, äh, tuleb meile mitmeid asju teha veel, väga paljusid äh, nendest asjaoludest, äh, võimalustest on eelkõnelejad juba maininud, näiteks Eurogrupi küsimuse lahendamine, finantsperspektiiv, äh, majandusjuhtimisega seotud raportid ja kuuekuused eelarved ja nii edasi ja nii edasi, kõik on erinevad elemendid, aga kuidas neid erinevaid elemente, erinevaid lõngajuppe üheks tervikuks ühendada? nii, et me ei kaotaks üldpilti silmist. kuidas me suudame paika panna institutsioonilise kooskõla liidus, samas et reformi tulemusena meie tulevased volitused ei seaks, satuks ohtu. ja ma tahaksin ka rääkida ühest ettepanekust, millest, mille tegi üks eelkõnelejatest. meie järgmine kohtumine peaks toimuma seitsmeteistkümnendal kuupäeval Strasbourgis ja minu ettepanek oleks, et võib-olla me saaksime kutsuda härra Trichet ja volinik Reini kohale. ja võib-olla võiksime saata ka küllakutse ECONi raportööridele, arvamuse koostajatele või äh, ECONi koordinaatoritele, et nad aitaksid meie arutelu ellu viia ja oma arvamusi meile tutvustada. see aitaks raportööride tööd kergemaks muuta. korrates seda, mida ütles härra Mendes de Vigo, leian ma, et me peaksime tegutsema kiiresti püüdes ületada bürokraatlikke takistusi ja peaksime esitada, esitama raporti, millest lähtuvalt saame me edasi liikuda ja asuda üksikasju analüüsima. mina ei ole mingisugune äh, fundamentalist, kuid leian, et me peaksime juba paika pandud ajakavast kinni pidama, kui pisuk, äh, pisut on võib-olla vaja tähtaegu edasi lükata viimasel hetkel, siis on see võimalus alati olemas, aga ma arvan, et äh, kui vähegi võimalik, peaksime me ajakavast kinni pidama, sellest ajakavast, mille me alguses paika panime ja see on näit-, oleks ka heaks märgiks äh, ja näiteks, kui kvaliteetselt töötab meie komisjon. suur tänu, härra äh,, äh härra, härra Sõnnega. suur tänu, härra esimees. siin on toodud mitmesuguseid argumente ja me oleme juba pikalt edasi-tagasi arutanud ja need argumendid, see arutelu minu meelest äh, toovad välja kaks selget asja. selge on nimelt järgmine. kõigepealt see, et see, mida me otsustame, on äärmiselt tähtis. meie otsus ei ole ükskõik. ja teiseks tuleb selgelt välja, et meie otsus määrab ära meie tuleviku. tegemist ei ole otsusega, mis käsitleb ainult äh, tänast päeva, meie tänast tööd, äh, homm-, järgmist äh, aastat, vaid tegemist on otsusega, mis mõjutab veel mitmeid aastaid tulevikus. paika pandakse see, kuidas institutsioonid teevad koostööd, kuidas Euroopa Liidus töötatakse ja kuidas Euroopa Liit areneb. ja just sellepärast meie oma fraktsioonis oleme jäänud enda juurde kindlaks ja oleme rõhutanud, et oluline oleks konvent ja konvendi kokkukutsumine selleks, et see arutelu ei jääks liiga pealiskaudseks. tuleb rõhutada, et kõik teised fraktsioonid, nii palju kui ma olen aru saanud, on, on nõus, et me peame tegutsema kiiresti ja on lükanud tagasi konvendi kokkukutsumise ettepaneku ja meil on sellest äärmiselt kahju, sellepärast et leiame, et see arutelu on äärmiselt oluline. aga on ka mitmeid, mõningaid teisi põhjuseid miks see on nii oluline ja miks tuleks vältida kiiret lähenemist. see fast track lähenemine, kiire lähenemine eh, tegelikult ei ole mingiks tagatiseks, et tõesti protsess toimib, toimub kiiresti. Teele võib tekkida mitmesuguseid tõkkeid ja asjad võivad venida, nii nagu ka konvendi puhul, aga kiireloomulise lähenemise puhul eh, tegelikult arutlevad teised ja mitte niivõrd meie. teiseks, probleeme tekitab eh, ka see, et äh, kas meile see meeldib või mitte, tegemist on pretsedendiga. kui me usume, et stabiilsusmehhanism äh, euroga seotud stabiilsuse probleemid lahendab, siis me eksime. nii see ei ole. igal juhul tekivad uued vajadused stabiilsusmehhanismide järele, mis on loomulikult alati kiireloomulised küsimused äh, ja siis alati viidatakse tagasi meie praegusele juhtumile ja öeldakse, et viimasel korral otsustati kiireloomulise, kiirendatud lähenemise kasuks, miks siis mitte nüüd ja niisiis äh, see tavaline ülevaatamise protseduur äh, muutubki lihtsustatud äh, läbivaatamise protseduuriks ja minul, minu meelest oleks sellest äärmiselt kahju ja Lissaboni lepingu üks positiivseid külge, külgi on seega nüüd siis üle parda heidetud, kui me lihtsustatud menetluse kasuks otsustame. ja mida siis edasi? ma arvan, et me peame jääma kindlaks, vähemalt meie fraktsioon jääb kindlaks, et meil on vaja põhjalikke arutelusid ja et äh, kui me lihtsustatud lähenemise kasuks otsustame, ei pruugi meie lahen-, lahendus olla kiire, me saame aru, et me oleme vähemuses, me saame aru, et teised fraktsioonid ütlevad, et äh, ei, ei, sellest ei tule mingit pretsedenti, aga me kutsuksime üles raportööre oma raportis välja ütlema konkreetselt, et me oleme viimast korda nõus sellise äh, kiirendatud lähenemisega, nii et kõigil oleks selge, et järgmise lepingu muudatuse puhul kutsutakse konvent kokku. kui see täiesti kristallselgelt välja ei tule, siis ma arvan, et äh, meile hakatakse tulevikus ikka ja jälle, ikka ja jälle tur-, survet avaldama. ja lõpetuseks me oleme rääkinud siin sellest, millal peaks parlament otsuse langetama, kas Strasbourgis või tuleks meil oodata veel kaks nädalat ja langetama otsuse Brüsselis. ma mõistan, äh, mida Andrew Duff ütles äh, selle kohta, et et me oleme siin Brüss-, me oleme siin parlamendis ja telekaamerad äh, filmivad ja meie otsused saadetakse edasi äh, nõukogusse ja nõukogus kõik ootavad meie otsust ja nii edasi ja nii edasi, ma saan aru sellest, äh, kuivõrd muljetavaldav see on, aga aga ega, eks see tegelikult ju on ainult üks äh, mulje tegemine, kõik on, suurem osa parlamendist on otsustanud kiirendatud lähenemise kasuks ja kui see on tõsi, kui kõik, kõik fraktsioonid on seda teinud ja välja arvatud meie oma, siis miks me seda avalikult välja ei ütle, aitäh? Il tempo corre veloce e, e abbiamo soltanto poco più di mezz'ora. jah, me oleme tegutsenud päris kiiresti, meil on veel natuke kõneaega või koosoleku aega. on veel mõningaid sõnasoovijaid ja siis äh, raportöörid, nii et äh, nüüd ma enam rohkem kõnelejaid sõnasoovijate nimekirja ei lisaks, kui kellelgi midagi selle vastu ei oleks ja paluksin järgnevatel kõnelejatel oma kõneajast kindlasti kinni pidada ja palun. ma olen nõus erinevate mureavaldustega ja vastuväidetega kolleegide poolt kui me vaatame üle lepinguid, aluslepinguid, siis me peame küsimusse suhtuma pragmaatiliselt ja pakkuma ka pragne-, pragmaatilisi teostatavaid lahendusi. mul on mitmeid küsimusi. kas meil on vaja seda mehhanismi, meil on vaja seda valuutaliidu jaoks, euro jaoks? kas me peame seda põhiseadusesse äh, aluslepingu muudatusega ellu viima või võiksime kasutada teisi äh, juba lepingus olevaid võimalusi, näiteks paindlikkuse klauslit ja tugevdatud koostööd. ma arvan, et oleks õige ja kasulik luua põhiseaduse abil sobiv mehhanism, kasutades ära võimalusi, loomulikult on ka teisi võimalusi, lepinguväliseid võimalusi, aga lepingulise võimaluse loomine äh, muudaks meie mehhanismi äh, legitiimsemaks ja tugevamaks. siis äh, valitsustevaheline olemus äh, mehhanismi puhul, äh, sellest ei saa üle ega ümber, mina olen föderalist, kuid ma arvan, et me peame leppima, et tegemist on valitsustevahelise mehhanismiga. ja mõningate asjadega tuleb lihtsalt leppida. kuid kas valitsustevahelisele mehhanismile on mingisuguseid alternatiive? Ühendkuningriik näiteks äh, siin ei suuda leppida äh, sellega, et Euroopa Liidu volitused suurenevad ilma rahvahääletuseta ja see ongi siis lõpp, sel-, selliste arenduste lõpp. kas meil on mehhanism või meil ei ole mehhanism, on küsimus, me tahame mehhanismi, Euroopa Liidul on vaja mehhanismi äh, kõige haavatumalt, liikmesriigid iseäranis tahavad ja ma arvan, et me arv-, me peaksime siinkohal lihtsalt selle kibeda pilli alla neelama. meie rahaliidu huvides poliitiliselt ma ütleks, et meil on vaja seda, meil on vaja mehhanismi, me peame sellega leppima ja me peame tegema järeleandmisi, kas äh, lihtsustatud menetlus või mitte, loomulikult lihtsustatud menetlus, sellepärast et see on äh, lepingus kirjas, seda võib rakendada, mitte kuskil pole kirjas, et äh, iga lepingu muudatuse puhul tuleb kokku kutsuda konvent, sugugi mitte. aeg lendab ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me tegutseme kiiresti, aeg on meie vaenlane, me peame kiiresti äh, parima lahenduse leidma, me peame äh, turgusid rahustama, me peame muretsema euro stabiilsuse pärast, me peame mõtlema kõige haavatavamat kõige delikaatsemas olukorras olevate riikide olukorrale ja seetõttu peaksime me tegutsema kiiresti ja, äh, ja seetõttu on lihtsustatud menetlus otsu-, õige lahendus. ja me peame käärima üles oma väised ja võitlema. ma mõistan poliitilisi strateegilisi vastuväiteid äh, meie sellistele otsustele ja ka valitsuste vahelise olemuse viiteid, kuid poliitikuna leian ma, et minu poolt visandatud lähenemine on ainus õige lähenemine me peame lihtsalt leppima esitatud tingimustega ja tegutsema võimalikult kiiresti, mida varem, seda parem. suur tänu, härra Schultz, palun. aitäh, esimees, teen lühidalt. paljud mõtted on juba kõlanud eelkõnelejate poolt, aga tahaksin selgelt ühe aspekti välja öelda, mida mainis ka härra Brock. meil tuleb äh, selgelt mõista seda, et äh, tegemist ei saa olla alalise muudatusega ja nii nagu paljud äh, kolleegid, ei usu ka mina, et kriis on läbi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on jälle tulemas Euroopa Parlamendi valimised, kus meil kõigil tuleb osaleda ja inimesed hakkavad meie käest küsima, mida te olete ära teinud selleks, et luua jätkusuutlikud tõhusad mehhanismid, vältimaks kriisi jätkumist või, või kriisi teravnemist. meie tööks siin on tagada kodanike demokraatlik osalus Euroopa jätkuvas ülesehitamises ja seetõttu tuleb meil küsida endilt seda, kuidas arendada selliseid struktuure, mis on kodanikele vastuvõetavad, arusaadavad ja mis mõjutavad nende igapäevaelu selliselt, et nad hakkaksid Euroopa Liitu ja Euroopa otsuse langetamise protsessi ning osalusdemokraatiat rohkem usaldama. see on see arutelu, Mm, mida me peame siin ja mis on väga lähedane ka institutsionaalsetele ja põhiseadusprobleemidele. me peame eh, poliitilise arutelu siduma institutsionaalse aruteluga ja ma usun, et eh, konvendis oleks võimalik seda väga kiiresti lahendada ja ära, läbi arutada. Ühendkuningriigi delegatsiooni esindaja võiks ka küsida, mida Ühendkuningriigi kodanikud ootavad Euroopa Liidult äh, enda jaoks. kui me räägime siin erinevatest mehhanismidest, siis ilmselt me peaksime rohkem tööd tegema selles suunas, mida enamus soovib, mitte andma järele nõukogule ja nende soovidele seega on meil vaja leida poliitiline vastus, poliitiline lahendus, mis ei tähenda seda, et, et üha uuesti soovitakse aluslepinguid muuta ning tuleb kaasata kõik sidusrühmad suur tänu, härra esimees, tagan, teen väga lühidalt ja tulen vastu teie soovile kõneaega piirata, kuivõrd palju asju juba öeldi ja ma ei hakka kordama seda, mida on juba öeldud. me peaksime Põhiseaduskomisjonis, aga ka üldisemalt nendes institutsioonides, mida me omame, tea-, kandma teatavat vastutust Äh, vastutus, äh, mis, millega peaks kaasas käima ka teatav reaalsustaju ja äh, ka soov pragmaatilisuse ja tõhususe järele. ja kõike seda silmas pidades toetan minagi lihtsustatud menetluse valimist kuivõrd äh, osad liikmesriigid on täna küll äh, Eurotsooni riigid sellises majanduslikus olukorras, kus äh, avalik arvamus on suhteliselt selgetel seisukohtadel ja seda ei tohiks sugugi alahinnata ja tähendab see kõik seda, et tuleb tegutseda väga kiiresti ja nii tõhusalt kui võimalik ja tuleks pragmaatiliselt ja tõhusalt leida vastused ähm, nendele küsimustele, mis meile esitati, kuid aga loomulikult ei tohiks ülepea kiirustada tulevikuperspektiivide osas. Äh, muidugi meie tänane raport peaks siis omalt poolt panustama, olema meie komisjoni panus ka tulevasse institutsioonilisse struktuuri majandusjuhtimise valdkonnas millisena meie seda ette kujutame, üsna tihti seda kontseptsiooni tõlgendatakse vabalt või suisa valesti Euroopa erinevates äh, keeltes, mida äh, me näeme ette täpselt selle Euroopa semestri jaoks, millised on siin teatavad kindlad kohustused ja, ja mida see tähendab liikmesriikide jaoks? millised on need kõige tugevamad koordina-, majanduskoordinatsiooni teljed, äh, mille me võiksime välja pakkuda, millised on need äh, uued äh, novaatorlikud instrumendid, mis tõesti tulevikuperspektiive silmas pidades mingisugust tähtsust omaksid, kuidas me jõuaksime suurema majanduse lõimumiseni Euroopa Liidus ja konkreetsema majanduspoliitikani. loomulikult tänasel istungil siin ei saa öelda, et äh, see on kõik, et me kõik liigume suure põhiseadusliku unelma suunas, kuid äh, kindlasti on see üks samm edasi selle laiema äh, mõtteviisi suunas, millest ilmselt järgnevatel kuudel-aastatel järjest rohkem ja rohkem räägitakse koordinatsioon rahvusparlamentidega siinkohal ma tahaksin rõhutada, on äärmiselt oluline, see on äh, elulise tähtsusega, see puudutab ju nii meie eelarvepoliitikat, aga miks mitte ka maksupoliitikat ja sotsiaalpoliitikat, kõike seda peame me arendama väga selges koostöös oma kolleegidega rahvusparlamentidest ja seega ma tahaksingi rõhuda sellele mõttele, äh, mille lasi välja härra Lamassoor, Äh, Euroopa eelarvekonverentsi osas ja minu meelest Euroopa Parlament võiks siin tõesti üles näidata algatusvõimet ja, ja selle asja korraldamise enda kanda võtta. L'ultimo intervento la signora Taini. Danke, Herr Präsident. Ja, ich möchte... Ja nüüd viimane sõnavõtja mm.. Ehm, op... Tahaksin lühidalt vastata härra Brocki küsimusele selle kohta, kas komisjon on nõus, et raportöörid peaksid eh, kõikehõlmavalt eh, kirjeldama olukorda ja töötama välja sellise kõigehaarava mm, lahenduse tuleviku jaoks. mina tahaksin sõnaselgelt öelda välja selle, et raportis sooviks seda, et oleks käsitletud erinevaid õiguslikke lahendusi lõpptulemust silmas pidades tuleks laiahaardelisemalt käsitleda ka komisjoni rolli ning selles osas, mis vaatab tulevikku, mis on väga oluline osa, tuleks peatuda vastuolulistel teemadel nagu majanduse juhtimine ning keelu sisseseadmine liikmesriikidele ületada eelarve puudujääki ettenähtud määra. nii et äh, need on need küsimused, mis peaksid seal sisuldama selleks, et äh, parlament saab oma otsuse langetada. aitäh, nüüd äh, anname sõna raportööridele vastuseks ettepanekute kohta, mis arutelude käigus kõlasid. et asi oleks selge. meil tuleb valida mm, hüpoteetiliselt, kas öelda jah või ei. tundub, et enamus olid poolt, aga samas peaks sellega kaasnema ka teatud mm, nii-öelda võimalus esitada omapoolne arvamus, kus on välja toodud laiem kontekst, ühenduse menetlused, aga seda võib-olla siis hilisemas faasis. aga endiselt on meil eh, probleem sõltumatu struktuuri küsimusega. niisiis, raportöörid, mida teie asjast arvate? ja, ja ka siis ajakava küsimus, ka see on väga tähtis küsimus kui me seda teed läheme, siis me peame lülitama selle kohe järgmise koosoleku päevakorda, aga oli keegi, kes pakkus välja võimaluse kaasata meie aruteludesse ka Euroopa Keskpanga esindaja ja ka Euroopa Komisjoni esindaja, kes oleks nende eestkõnelejaks ning ka Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindaja. kes soovib kõigepealt sõna, härra Koltier, Koltieri, palun Io sono molto d'accordo con quello che ha detto nii, nõustun sellega, mida ütles härra Kaleeri. meie ees seisab nii-öelda tasakaalustamise probleem, meil on e- omad ähm, vastutusalad, majanduslik olukord on keeruline ning ähm, see on see vastutus, mida me, mis meil selgelt lasub, nii et meil on äh, oma vastutus turgude eest, mis tuleb täita, aga äh, meil on ka mm, vastutus, olles äh, põhiseaduskomisjoni liikmed Euroopa tulevase põhiseadusliku korra eest. ja mind hämmastasid tegelikult mõningad kolleegide sõnavõtud kes põhimõtteliselt ütlesid, et, et ei loe vorm, vaid sisu. meie siin oleme ju põhiseaduskomisjon ning põhiseaduslik kord ja vorm peab olema tähtis. me ei saa lähtuda ainult pragmaatilistest seisukohtadest, me oleme poliitiline kogu ja meie ülesandeks on poliitiliselt arvestada Euroopa Liidu põhiseadusliku korraga. jah, see võib tunduda e, kui e, takistus, mis on meil jalus, aga see on meie kohustus. vastasel korral e, ei oleks me põhiseaduskomisjoni liikmed, vaid me võiksime olla näiteks majanduskomisjoni liikmed. nii et see on see ülesanne, mis on pandud meie õlgadele. tehniliselt jah, me peame ütlema jah või ei valitsustevahelisele konverentsile lihtsustatud menetluse raames mm, õnneks või õnnetuseks on tegemist arvamusega, arvamus ei ole siduv ja tegelikult mm, selles mõttes mm, meil mõju ei ole, nii et võid olla rahulikud, me ei saa kuidagi kahjustada aluslepingute ülesehitust, tegemist on lihtsalt arvamusega. Äh, asi on juba ära otsustatud, äh, meie ei anna siin luba lihtsustatud menetluse jaoks. kui see oleks olnud meie vastutus, äh, siis ähm, me oleks võinud pöörduda kohtusse, aga tegemist on meie arvamusega eelmise ülemkogu otsuse kohta võtta kasutusele lihtsustatud menetlus Belgia valitsuse ettepaneku alusel. Mm, anti meile ülesandeks äh, esitada omapoolne arvamus ja selle kohta, et kutsutakse kokku valitsustevaheline konverents, selle asemel, et kakskümmend seitsme, kakskümmend seitse liikmesriiki korraldavad rahvahääletuse, nii et äh, see on see tehniline raamistik meie tööle. nii et äh, seda arvestades ma ei näe mingit põhjust miks või kuidas ma seda nüüd ütlen, meie arvamus ei ole lihtsalt jah või ei küsimus. mitte seda ei, ei, ei paluta meilt ja ei ole ka meie, meil mandaati seda öelda, kuna meil ei ole seadusloomelist mõju eh, midagi algatada või lõpetada siin eh, oodatakse ja soovitakse meie arvamust. nii et ähm, äh, me ei taha siin üles kütta kirgi liikmesriikide mm, parlamentides äh, küsimuste üle, mille osas nii-öelda puudub neil pädevus. jah, mõrupill tuleb alla neelata, aga, aga sellest äh, mõrust pillist ei saa kunagi kommi ega puuviljatükikest, tegemist on mõrupilliga kõik mõistaksid, et me valetaksime, kui me ei ütleks, et ah, et see ei olegi mõrupill. nii et eh, keegi ei oota, et me oleksime eh, paavstist usklikumad. meie esindame siin kodanikke. ja meil eh, tuleb lähtuda Lissaboni lepingu sätetest me soovime näha midagi sellist, mis on austusväärne, toimiv, aga siin ei saa silmi sulgeda tegelike probleemide ees. meeldib see meile või mitte, tegemist ei ole ainsa menetlusega. lihtsustatud menetlus ei ole ainus võimalus. ma ei ütle, et, et lihtsustatud menetlus ei kõlba mitte kusagile, ei, ma ei ütle seda. lihtsustatud menetlus võib olla lahenduseks aga ma usun, et meil tuleks kaaluda ka teisi variante ja on olemas variante, mis on vähem riskantsed ja mis on vastutustundlikumad. näiteks äh, kolmsada viiskümmend kaks, äh, mida mainis härra Mendes de Vigo. ma olen seda põhjalikult kaalunud ja see on üks võimalustest ja miks parlament oma arvamuses ei võiks äh, seda aspekti välja tuua, seda võimalust välja tuua, mis äh, äh, puudutab tegelikku sisu, asja sisu, siis äh, õige oleks selgitada, mida tähendab valitsustevaheline konverents. nii et kui me paneme selle, mm, kui me võtame arvesse aluslepingud, siis, siis me ei saa liikuda edasi selle põhjal, nagu on seni liigutud, vaid, vaid tuleb muuta lepingut. parlamenti on informeeritud ning me kasutame oma ressursse, tagamaks seda eh, või andmaks kindlust ka eh, nii-öelda turgudele. aga me ei saa asja lihtsalt jätta niimoodi, eh, Euroopa Liit kestab edasi ja me ei saa minna edasi praegusel viisil vastasel korral me kaotame enda käes oleva relva ja, ja võib-olla kahe tuhande kolmandal, kolmeteistkümnendal aastal öeldakse, et, et äh, käitutud on äh, vastuolus äh, põhiseadusega. niisiis. ilmselt parlament peaks välja pakkuma mehhanismi, võib-olla ka selle menetluse raames. ma ei taha öelda, et tegemist on ühenduse mehhanismiga, ma olen palju tagasihoidlikum esimees, vaid me peaksime välja pakkuma Euroopa Liidu struktuuri, nii et jätame alles valitsustevahelise mehhanismi, aga selge vahe oleks siis tehtud ehm, selles osas, et ministrid eh, langetavad otsuse ühehäälsuse põhimõttel, saavad eh, samas kokku nõukogus. Eh, ja see läheb kaugemale minu ettepanekust, nagu härra Martin ütles, eh, midagi ei ole nii-öelda selle kohta kirjas aluslepingutes ega isegi nõukogu töökorrasätetes või ka isegi mitteametlikes tekstides, mida on arutatud nii et ma eh, nõustun sellega, mida ütles härra Brock, aga eh, põhiseaduslikust korrast lähtudes tuleb meil välja tuua kõik võimalused, mida on võimalik kasutada selleks, et luua mm, side institutsionaalse Euroopa Liidu vormi vahel ja siis uute mehhanismide vahel. nii et me peame analüüsima kõiki meie käsutuses olevaid variante ja võimalusi me peame siin täitma oma kohust. loomulikult me ei taha eh, süvendada kriisi turgudel, aga parlament peab oma tööd tegema, ärgem kohkugem tagasi. Eh, see ei tähenda seda, et, et me alati oleme vastu, aga me, eh, me peame ju millegiga välja tulema, me peame ju töötama välja arvamuse ja, ja see, aga see ei tähenda seda, et et me ei, ei tohiks, ei peaks oma poliitilist kohustust äh, täita, loomulikult siin on ajalised piirangud, äh, me ei saa öelda ei, aga äh, ajani, kuni toimub ülemkogu, tuleks kasutada kõik võimalused ära, tegemaks kõik võimalused, kõik selleks, et tagada nii palju kui võimalik selle mehhanismi lõimimine Euroopa Liidus juba olemasolevatesse raamidesse aitäh, härra Prokk, palun. Äh, austatud härra esimees, äh, härra Kolteeri sõnavõtu järel võin teha vaid lühidalt. ainus relv, mis on tegelikult meie käsutuses, on tegelik ajakava. selle ajakava relva kasutamine on tegelikult äh, raske, arvestades neid sisemisi mõjusid, mis sellel võib olla ja eh, tegelikult eh, põhiseaduskomisjon ja Euroopa Parlament eh, peavad siinkohal lihtsalt käituma vastutustundlikult. ja igasugune mänguruum, mis on olemas ja, ja, ja sellest on teadlik ka nõukogu, on see, millele me peame keskenduma. tõsi on see, et, et suur enamus ei toeta vastust ei ja mis puudutab ettepanekuid kasutada aluslepingute ähm, võimalusi, mm, see mõte meeldib mulle äh, rohkem kui see, mille on ülemkogu välja pakkunud. Andrew Duff rääkis äh, sellest, mida on võimalik äh, ellu rakendada lihtsustatud menetluse raames, eh, mis oli väga mõistlik, eh, ma ei ütle, et ma olen lihtsustatud menetluse vastu, ei. härra Gualtieri eh, rääkis süvendatud koostööst, keegi mainis stabiilsuse kasvupakti mm, kontrollimeetmetest ja võimalustest, kõik see eeldab aluslepingute muudatusi ja on ilmselt eh, võib-olla kooskõlas lihtsustatud menetlusega, aga ma ei ole veendunud. Eh, loomulikult, eh, kui keegi suudab mind veenda, siis kõik ettepanekud on teretulnud, aga aga ma usun, et et vähemalt näiteks Ühendkuningriigi parlamendis referendumit on võimalik vältida juhul, kui ei muudeta pädevusi. ja, ja, ja nii see on. Ühendkuningriigile avaldatav mõju tegelikult ei ole ju nii suur kui, kui Eurotsooni riikidele ja seda tuleb silmas pidada, kui me mõtleme selle peale, kui kaugele me tahame minna ja millist taktikat me kavatseme kasutada. aitäh! olgu siis nii. kõik, kes soovisid, on saanud sõna. tundub, et äh, ei leitud ähm, lahendust äh, selget lahendust, oli neid, kes ütlesid, et me peame välja töötama arvamuse, aga see peab olema tõesti põhjendatud, põhjalik ja ajakava osas võiks olla paindlik, paindlikud. seega tuleme selle küsimuse juurde tagasi seitsmendal veebruaril ja ilmselt tuleb meil selle küsimuse juurde tagasi tulla ka seitsmeteistkümnendal veebruaril nii et kõigepealt Brüsselis ja siis seitsmeteistkümnendal veebruaril Strasbourgis. ja kahekümne neljandal on ilmselt see kõige viimane kuupäev, kus seda asja saab arutada seega kui raportöörid on nõus, siis arutame küsimust uuesti seitsmendal. ma ei tea, kas nad jõuavad juba selleks ajaks midagi kirjalikult esitada. ma ei ole päris kindel. nii et äh, seitsmenda veebruarini, selleni on vähem kui, kui nädal aega, aga raportöörid, kui te jõuate selleks ajaks midagi ähm, kirjalikult äh, esitada, siis oleks sellest kindlasti arutelude jaoks väga palju abi. mis te arvate, kas te jõuate midagi kirja peale panna? härra Mendeste Viigo, palun. ei, ma nõustun teie ettepanekutega. ma tahtsin öelda, et ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite, me võtame endale ülesandeks töötada välja ajakava, koordinaatorite koosolekul lepiti selles juba kokku. ja tegelikult ma ei saagi aru, miks on siin veel sellised äh, kahtlused, asja võib vaadata muidugi erineval viisil, aga aga on võimalik ka ju parandusettepanekute kaudu hiljem midagi juurde lisada, aga ma ei leia, et, et et siin oleks liiga palju kahtlusi, et me ei võiks nüüd asjaga julgelt edasi liikuda nii et äh, aega meil ei ole ju väga palju jäänud. enne kui toimub ülemkogu. nii et ma usun, et meil on äh, olemas piisavalt teadmisi selleks, et dokument järgmiseks nädalaks kokku panna ja tähtajast kinni pidada. ma ju personalmente äh... esimees, mina isiklikult õigemini härra Gualteri leiab, et me võiksime kinni pidada kahekümne neljandast kuupäevast kui tähtajast, see on see tähtaeg, mida tuleb silmas pidada ja ilmselt seetõttu järgmisel, järgmiste arutelude käigus jah, oleks hea, kui meil oleks juba eh, mingi dokument olemas täpselt nii, nagu eh, härra eh, Brocki ja Verhofstadti raporti puhul välisteenistuse küsimuses. ja niimoodi me saaksime tõesti väga kiiresti tähtaja paika panna, selle heaks kiita. et eh, härra Brock, härra Brock, kas soovisite, kas soovite sõna? kas on oodata kirjalikku dokumenti? jah, loomulikult asjad tuleb korraldada niimoodi, et ajakavast peetakse kinni loomulikult võib juhtuda igasuguseid erakorralisi ettenägematuid asju, aga ähm, igal juhul äh, kahekümne neljandaks peab olema asi valmis. Äh, mina ootaksin hea meelega ära seitsmendal veebruaril kohtumise ähm, härra Trichet'ga ning esimeste konverentsi arutelu ülemkogu loomulikult langetab otsuse, aga meie siin omavahel eh, peame ära kuulama ka Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga arvamuse ning eh, alles seejärel, kui ma olen saanud eh, selge pildi nende seisukohtadest, saan ma kujundada omapoolse seisukoha ja, ja võib-olla kaheksandal olema valmis istuma maha ja, ja panema midagi kirja, ma kardan, et mina seitsmendaks midagi ei jõua küll kirja panna. aga pärast seitsmendat ei peaks väga kaua aega minema. jah, te palute siis suuremat paindlikkust ja ma usun, et äh, kuna tegemist on niivõrd olulise äh, küsimusega, siis me võiksime veel korraldada mõne erakorralise koosoleku näiteks kümnendal ja siis järgmine on seitsmeteistkümnendal, ehk pakun välja, et eh, paneme selle küsimuse kümnenda veebruari päevakorda, arutame seda küsimust siis ja võib-olla hiljem ka veel ühe koosoleku käigus. aa, see on juba ette nähtud seitsmeteistkümnendal veebruaril või oli see kolmeteistkümnendal veebruaril, kumb see nüüd oli? E nii et, et hääletamine on neljateistkümnendal see võtab, hääletamine võtab mõned minutid. Econis. ma usun, et see hääletamine küll ei, ei takista meid kokku saamast põhiseaduskomisjoni koosolekul näiteks Strasbourgis pärastlõunal. Need arutelud jätkuvad, kui te ei, kui te jõuate dokumendi koostada, oleks sellest väga palju abi, aga nii nagu härra Brock ütles, ilmselt kõigepealt äh, tuleb äh, ära pidada kõik äh, vajalikud koosolekud, kokkusaamised ja siis koondada Keskpanga komisjoni ja parlamendi arvamused, nii et see on ilmselt mõistlik plaan, seega nõustun sellega, mida härra Brock ütles ajakava osas. seega seitsmendal ja neljateistkümnendal Mm, toimuvad koosolekud. kui raportöörid on mõlemad nõus, siis oleme kokku leppinud ja see tähendab seda, et me võime tänased arutelud lõpetada ja seitsmendal tuleb meil arutada siis veel ühte teemat, kui ma ei eksi. professor Viimalt eh, tutvustab meile Cambridge'i matemaatikute foorumi tulemusi, ma arvan, et see ei võta väga kaua aega, see on lihtsalt meile teadmiseks, aga tänane koosolek on sellega lõppenud, head aega!